Meine Damen und Herren, ich möchte die lugupeetud äh, daamid ja härrad, avan komisjoni koosoleku. kas on äh, muudatusi päevakorda? ei ole? siis oleme päevakorra kinnitanud. tahaksin äh, tervitada siinkohal parlamendisaadikuid Armeeniast kes on õppepäevadel Brüsselis Euroopa Parlamendis. tere tulemast! edasi päevakorrapunkti number kaks juurde, ka selle kohta meil midagi uut ei ole. ja seega jõuame kohe oluliste teemade juurde päevakorrapunkt number kolm, arvamuste vahetus Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsiooni peasekretäri Lamberto Zaneri osavõtul. juba teie mandaadi alguses oli meil võimalus teiega kohtuda. Te tegite meile olulisi ettepanekuid äh, OSCE reformide kohta ja me tahaksime teilt kuulda, kui kaugele on reformidega jõutud ja samuti sooviksime rääkida laiematest äh, arengutest OECD-s ehk siis äh, arengud Vladivostokist äh, Vancouverini. Afganistan, Mongoolia on ka kindlasti teemad, mis meid huvitavad. ma usun, et Need laialdased geograafilised tegevuspiirkonnad äh, näitavad ka, äh, kuivõrd äh, atraktiivne on OSCE organisatsioonina. me soovime kindlasti, et OSCE areneks edasi. väga olulised meie koostööpunktid on seotud valimisvaatlusmissioonidega, viimati tegime sellealast koostööd Ukrainas nii et äh, ehk on võimalik arutada, kuidas vaatlusmissioonide alast tegevust edasi arendada. Euroopa Parlament, Euroopa Nõukogu, OSCE on kolm organisatsiooni, kes on teinud ka väga palju institutsioonide ja ühiskonna arengu toetamiseks äh, Balkani maades praegusel hetkel oleme me varsti silmitsi presidendi ehk siis eesistujamaa vahetusega. uueks eesistujaks saab varsti Ukraina, riik, mis samas ei täitnud õiglaste valimiste tingimusi nagu tõi välja hiljutine valimisvaatlusmissioon Ukrainasse. meie tänane koosolek äh, toimub koostöös Julgeoleku ja Kaitse allkomisjoniga, Inimõiguste allkomisjoniga, nii et ma annaksin kõigepealt äh, sõna proua Lohpillerile, kes teeb ka omalt poolt äh, sissejuhatava sõnavõtu. suur tänu, esimees! meie oma allkomisjonis tegeleme inimõiguste rikkumistega, mis leiavad aset väljaspool Euroopa Liitu ja loomulikult hõlmab see paljusid OSCE riike. tihtipeale on tegemist ajakirjandusvabaduse piiramisega, see on läbiv teema räägime ka olukorrast vanglates ja paljudes äh, riikides esineb ka politseipoolset äh, läbivalda, vägivalda. ka Euroopa Liidu liikmesriikides äh, diskrimineeritakse roomasid ja sintisid, meie kõige suuremaid rahvusvähemusi ja see olukord pigem halveneb ja teravneb, nii et äh, esinen teile üldise küsimuse, mis ei äh, viita konkreetselt ühelegi riidele. et kas teil OSCE-s äh, on struktuure või foorumeid, kus te räägite roomade olukorrast, nende õigusest haridusele, elamispinnale, tervishoiule, eriti arvestades seda, millised on olnud rändevood li-, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on äh, vaesusest tingitud äh, ränne, millega me oleme siin silmitsi, meil on roomade strateegia Euroopa Liidus vastu võetud ja seal sätestatakse, et meil tuleb äh, seda strateegiat jõustada läbi valitsuste ja läbi rahvusvaheliste organisatsioonide, suur tänu! ja palun, härra Sannier! suur tänu, esimees! Uh, ma tänan seda võimalust jälle teie ees esineda, ma olin aasta tagasi eh, eh, teie juures Strasbourgis. ja nüüd see uus briefing toimub meil ministrite eh, kohtumise eelõhtul, see toimub Dublinis Iirimaal järgmise nädala lõpul ja selle korraldab mm, Iirimaa eesistujana no. OSCE-s. nüüd eh, selle ministrite nõukogu päevakorrast meil on terve rida tähtsaid otsuseid vaja langetada, töö käib ja tegemist on tasakaalus otsuste paketiga. ja need käsitlevad julgeolekuküsimusi, eh, nagu näiteks uued kindlustunde eh, usalduse juht, väljaarendamise meetmed, küberjulgeolek, seda me arutasime, meil ei ole õnnestunud ministri tasandil veel kokku leppida, aga tegemist on dialoogiga, mida osalisriigid hästi edasi viivad ja tegemist on kõigi riikide jaoks tähtsa teemaga, samas lähenemisviis on üsna erinev. ja meie oleme olnud selle arutelu esirinnas rahvusvahelises plaanis. me vaatame mm, Eh, võimalikke lahendusi siin. samuti meil on majanduslikud otsused langetada ja samuti inimmõõtmega otsused. üks teema on meediavabadus, muuhulgas me tegeleme ka internetile juurdepääsu vabaduse teemaga eh, ja eh, on otsus, praegu arutatakse seda, räägitakse tolerantsusest ja diskrimineerimisest see on eriti aktuaalne teema ajal, kus ühiskond on lõhenenud just nendes küsimustes ja veel üks teema, mis on arutusel järjekordselt ministrite nõukogus. see on selline pikem arutelu ja puudutab Euroopa julgeoleku alast nägemust laiemalt, et kuidas meievahelised suhted peavad olema ja selle raamistiku paar aastat tagasi Astana kohtumisel me e, töötasime välja ja Euraasia julgeoleku kogukond on üks kontseptsioon, et mida teha, et sellest kontseptsioonist reaalsus saaks ja millised on agenda e, aspektid. E, nii et Äh, dialoog, millele siin viitasite, on osa sellest mõttevahetusest, mis jätkub nüüd juba konkreetsemalt ja loodetavasti lähiaastatel see mõttevahetus areneb tublisti edasi ja eesmärgiks on vastu võtta terve rida otsuseid ja dokumente äh, äh, aastal kaks tuhat viisteist, see on see aasta, kui me tähistame Helsingi lõppakti neljakümnendat aastapäeva ja Helsingi pluss nelikümmend on see, mida meie nüüd, millega tegeleme. ja Dublinis ministrite kohtumisel me tahame selle arutelu parameetrid ka paika panna. nii et töörühm töötab selle teemaga ning me oleme langetamas väga tähtsat otsust. möödunud nädalal otsustati öö, öö, et võtta uus riik vastu, Mongoolia OSCE-sse. nii et nüüd ametlikult teda ka tervitatakse tema liitumist, mis on juba toimunud ametlikult Dublinis siis eh, tervitatakse teda, nii et OSCE laineb ja see, et Mongoolia eh, ühineb, rõhutab eh, veelgi enam ühte aspekti, millest me ikka ja jälle räägime, see on see Euraasia aspekt Euroopa julgeoleku Euraasia mõõde. jah, meie missioonid Kesk-Aasias ja Afganistan on äärmiselt aktuaalsed küsimused sellega seoses. jah, Euroopa Liit etendab väga tähtsat rolli ESC, OSCE-s eh, juba eelarveliselt liikmesriikide panus OSCE-sse on seitsekümmend protsenti OSCE kogu eelarvest. nii et Euroopa Liit on eh, peamine eh, osaline OSCE-s ja mitte ainult eh, rahaliselt, vaid ka tegevuspoliitikate kujundamisel ja prioriteetide seadmisel OSCE-s ja ma pean isiklikult väga tähtsaks eh, seda eh, suhtlemist teiega siin, sest ma olen oma prioriteediks seadnud parlamendisaadikutega koostööd teha, seda me teeme OSCE-s, e meil on parlamentaarne assamblee OSCE-s e ja minu kogemused on näidanud, et väga tähtis on parlamentaarne diplomaatia kasutada äh, ära need äh, kanalid lisaks tavalistele valitsusvahelistele kanalitele, toetamaks seda tööd, mida me teeme selleks, et saavutada suurem konsensus ja äh, taotleda täiendavat sünergiat. sellest on meile suur abi mõnikord väga raskete küsimuste käsitlemisel. ja ma kasutan nüüd seda võimalust siin et võtta läbi meie organisatsiooni päevakord need küsimused, mis meil praegu arutusel on, valmistumaks ministrite kohtumiseks. ma tahan ka teile tutvustada siin Euroopa Liidu vaatenurka ja kus Euroopa Liit on äärmiselt tähtis tegija ja oma hinnanguid tahaks teiega jagada. jah, ma räägin peamisest geograafilisest valdkonnast piirkonnast, kus me tegeleme, aga ka mõningatest konfliktialadest. ehkki me näeme OSCE-s kõvasti vaeva selleks, et võimalikult horisontaalselt eh, tegutseda ja ära hoida liikmesriikide, osalisriikide kategoriseerimine või mingid lahutusjooni üritame mitte tõmmata. geograafiliste piirkondade vahel mingeid eraldusjooni mitte vedada. siin teie eh, eh, inimõiguste allkomisjoni esimees eh, rääkis siin roomade poliitikast, jah, meiegi üritame horisontaalsete poliitikatega tegeleda ja neid ühesuguselt, ühetaoliselt, ühtlaselt kohaldada. ja see puudutab siis kõiki osalisriiki. ma tahaksin rääkida sellest, kus me kohapeal tegutseme ja ma alustan Kagu-Euroopast. Kagu-Euroopa on piirkond, kus me endiselt kõige suurema osa oma kohapealsetest ressursid oleme investeerinud. Lääne-Balkanil on meil kõige suuremad operatsioonid, Kosovo on kõige suurem, kuussada inimest töötab meil seal ja pärast tuleb kohe meie missioon Bosniasse ja Hertsegoviinasse. nii et Kagu-Euroopa kohta laiemalt ma ütleksin, et eh, siin on endiselt veel palju lahendamata küsimusi ja endiselt eksisteerib vajadus eh, seal olla mandaadi alusel kohal, aga samas me näeme, et mõned kõige keerulisemad küsimused eh, Euroopa seisukohast on vaja äh, nendega seal tegeleda, et edasi liikuda ja valitsused ise, et nende taotlused on integreeruda äh, Euroopa, Euro-Atlandi institutsioonidesse ja äh, meie standardite ülevõtmine võimaldab neil seda kiiremini saavutada. nii et OSCE-l Äh, aitab äh, äh, sellega oma tööga kaasa, me küll ei saa otse aidata riikidel mõne rahvusvahelise organisatsiooniga või liiduga liitumisel, aga me saame abiks olla nende edasiliikumisel sellel teel ja teeme koostööd siin välisteenistusega, komisjoniga, kui me ja tõstatame need küsimused ka teiega. nimelt on vaja tagada, et oleks hea koostöö ja samas ka tubli strateegiline lähenemine ja arutelu selle üle, et mis on need peatähtsad küsimused, mis vajavad käsitlemist ja mis suunas edasi liikuda. sel eesmärgiks on maksimeerida need ressursid, mida me rakendame seal kohapeal ja me teame, et eh, rahaliste kitsenduse perioodil on väga-väga tähtis see, et me oleksime efektiivsed tähtis on vältida mis tahes dubleerimist ja investeerida raha nendesse valdkondadesse, mida peetakse prioriteetseks. nii et võib-olla väga kiiresti käsitlen mõningaid teemasid sellega seoses. ma olin hiljuti Albaanias ja kohtusin valitsusega, presidendiga, parlamendisaadikutega. jah tegelikult oli see OSCE Parlamentaarse Assamblee kohtumine ja ma nägin, et on näha tublit edasiliikumist võrreldes aastataguse ajaga. jah, tublisti on vaeva nähtud ja algatust üles näidatud. ja tulemuseks on, et Albaania liigub lähemale Euroopa Liidule ja me tegime ka kokkuvõtte sellest, mis tuleb veel ära teha, nimelt reformid, valitsus ja opositsioon peavad koostööd tegema, parlament peab äh, ka hea seisma selles, et need otsused, mis on parlamendis vastu võetud ja ellu rakendatakse. ka Makedoonias käisin ma hiljuti olin mures mõningate hiljutiste arengute pärast seal. on märke selle kohta, et suhted kogukondade vahel on pingelisemaks muutunud ja tähtis on, et Euroopa Liit sealgi leiaks viisi, kuidas aidata riigil edasi liikuda. ja meie kavatseme seal oma tegevust jätkata ja teha tihedat koostööd Euroopa Liiduga, koha peal probleeme üritada lahendada ja tähtis on ka see, et Skopjeski ma nägin samasugust edasiliikumist nagu Bosnias. et jah, me ohvrid, Dayton, need on tõesti olnud eh, edulood, on konfliktide lõpp tehtud, aga samas öö, on tähtis, et on raamistik olemas, mis kaitseb vähemusi, kogukondi nendes riikides nüüd aastatepikkuse töö tulemusena, kus tugineti nendele instrumentidele, me mõistame, et nende lepingute pikali veninud elluviimine on tegelikult äh, Eh, eraldanud kogukonnad omavahel, nüüd peame hakkama mõtlema selle peale, et kuidas nüüd eh, nendest instrumentidest kõrgemale tõusta, need on väga, väga edukad instrumendid, aga nüüd on meil vaja uusi eh, samme, et need kogukonnad omavahel rohkem lähendada, et etnilised rühmad oma suhetes oleksid konstruktiivsemad. Kosovos, nagu ma ütlesin on meil kõige suurem operatsioon käimas ja loomulikult me toetame seda dialoogi, mida Euroopa Liit vahendab seal ja ma usun, et Euroopa seisukoht me näeme, et seal on edasiliikumine ja tegeldakse probleemide arutamisega ja OSCE Äh, äh, põhjaosas äh, on väga aktiivne, meil on tugevad sidemed loodud kohalike elanikega ja meie oleme valla koostööle konkreetsetes valdkondades ja loomulikult avaldame toetust ka lepingute elluviimisele. Need lepingud, mis on sündinud dialoogi tulemusena ja kevadel me oleme ka kohal, kui toimuvad Põhja-Kosovos Serbia parlamendivalimised ja seda nii Kosovo pool kui ka Serbia pool tahab, et me seal oleksime, nii et me vaatame neid tulevasi väljakutseid ja mõtleme juba nende valdkondade peale, kus me saame etendada positiivset rolli. Serbia on riik, kes on OSCE eesistujaks aastast kaks tuhat viisteist ja see on Helsingi eh, lõppakti neljakümnes aastapäev siis. nii et eh, Serbial on auväärne ülesanne see protsessi juhtida ÖEC-s. ja praegu on Serbia OSCE-s eh, väga aktiivne osalisriik meil on Belgradis operatsioon käimas ja toimub tihe koostöö Euroopa Liiduga ja komisjonilt ka täna kuulsin sellele kinnitust. ja me isegi mõtleme selle peale, kuidas sünergiat veelgi tulevikus suurendada. Bosnia on endiselt keeruline. me oleme seal hiljuti näinud pisukest edasiliikumist. aga rahvusvahelist Eh, üldsust eh, integreerida kohalikesse tegemistes on raske, konstitutsioon on vaja reformida endiselt ja nüüd see hiljutine kohtuotsus eh, vajab veel ellurakendamist, Finchiru kaasus Äh, nii et igatahes me tegutseme seal ja mõnedes valdkondades isegi suurendame oma tegevust. Äh, me Bratškos etendame täiendavat äh, rolli. nüüd Moldova, seal me oleme juba pikka aega tegutsenud kolm pluss kaks protsessi raames vabandust, viis pluss kaks protsessi raames koos Venemaaga, Ukrainaga. Eh, Ukraina, nagu öeldud, saab eesistujaks OSCE-s järgmisel aastal ja eh, nendel läbirääkimistel me eeldame, et Ukraina ka pühendub protsessi jätkumisele. Need viis pluss kaks läbirääkimised said alguse möödunud aasta lõpus, viis aastat olid nad katkenud ja e, läbirääkimised on tublisti edasi liikunud, Tiraspoli uus valitsus oli ka pühendunud edu saavutamisele, me oleme nüüd jõudnud sinna, kus e, tulevad kõige raskemad küsimused arutusele. ja peab ütlema, et see on pisut tagasilööki andnud ja protsess on aeglustunud just siis, kui läks asi delikaatsete teemade arutamiseks, aga meil on vaja edasi jõudu pingutada ning tegemist on valdkonnaga, kus Euroopa Liidu töö peab tingimata jätkama, jätkuma ja seda hästi koordineeritult. nüüd Valgevene. Valgevenes me eh, oleme välja arendamas projektide paketti, me sulgesime oma missiooni kak-, üle kahe aasta tagasi ega ole suutnud jälle seda käivitada. Valgevene on probleemne meie jaoks mitmes aspektis, minu oma suhted eh, sealse juhtkonnaga on pingelised. me oleme Äh, üheskoos üritanud äh, määratleda mõned äh, tegevusvaldkonnad, kus oleksid kõik kolm valdkonda, sealhulgas ka inimmõõde hõlmatud. nüüd on Valgevene pool lõpuks aktsepteerinud neid tegevusi ja vaatame, kas me nüüd sellelt baasilt õnnestub edasi liikuda, aga mõnedes valdkondades saab näha, kui kaugele see koostöö saab minna. näiteks Odir on septembrikuust Odiiri parlamentaarne assamblee loomulikult on äh, vaatlusi teostanud ja raporti koostanud ja me eeldame nüüd, et Valgevene valitsus koos Odiiriga hakkab neid soovitusi ellu viima, mis selles raportis kirjas on. ka Ukrainaga me ootame ära, mis see lõppraport ütleb aga lõppkokkuvõttes ma ütleks, et ma ei tahaks Ukraina eesistujamise küsimust eh, OSCE-s segada Ukraina enda olukorraga eh, ja suhetega Euroopa Liiduga mis puudutab eesistumist ja valmistumist eesistumiseks OSCE-s, e siin ma pean ütlema, et mul on olnud hea meel näha, et Ukraina on väga pühendunud. Nad kavatsevad teha väga põhjalikku tööd ja konsultatsioonid äh, Ukraina juhtkonnaga äh, eesistumise küsimuses on olnud kõik väga edukad. Ukraina pool on väga tõsiselt võtnud seda tööd ja väga põhjalikult valmistumas. Nad äh, teavad väga hästi neid küsimusi, mis meil meie organisatsiooni päevakorras aktuaalne on ning nemad saavad väga positiivset rolli etendada. aga loomulikult ma kuulsin ka, mida teie esimees ütles äh, selle kohta, et kas, kus, kuidas on lood Ukrainal oma kohustuse täitmisega aga see on tõesti küsimus, millega OSCE osalisriigid peavad tegelema ise. aga muidugi OSCE-s ei ole e, mingisugust eeskirja, mille järgi siis nüüd e, e, kontrollida seda, kuidas liikmes osalisriigid oma kohustusi täidavad. meil on avatud riik, avatud organisatsioon ja kõik saavad oma rolli selles etendada. aga selge see, et eh, kui riik liitub selle organisatsiooniga, siis ta eh, nõustub ka järgima teatud eeskuju, mudelit ja see on see väljakutse, mis Ukraina valitsuse ees on. nüüd Gruusia ja Lõuna-Kaukaasia laiemalt. Gruusia suunal on väga vähe arenguid, Genfi läbirääkimised ei ole äh, palju edasi liikunud, aga mida me oleme näinud, nimelt võimu rahulik üleminek pärast väga eh, lõhestavat valimiskampaaniat. meil on uhke öelda, et me olime seal kohapeal ja, ja eh, etendasime oma rolli valimiste vaatlemisel ja tagasime selle eh, rahumeelse võimu ülemineku õhkkonna seal ning loomulikult on endiselt väljakutseid. me eh, suhtleme valitsusega ja juhime tähelepanu probleemidele, mida me näeme, aga lõppkokkuvõttes saab näha, kuidas protsessid edasi arenevad. nüüd põhi, Mägi-Karabahhia jääb endiselt väga probleemseks piirkonnas. Armeenia ja Aserbaidžaani vahelised suhted on väga keerulised praegu. pärast Sahharovi juhtumit Aserbaidžaanis eriti ja nüüd räägitakse eh, Mägi-Karabahhias lennujaama avamisest, see on ka potentsiaalne probleemne samm ja võib pinget lisada. ja lõpetuseks Kesk-Aasia. meil on viis operatsiooni viies riigis seal. Kesk-Aasias peamine strateegiline element on see, et Afganistan on meie tähelepanu keskmes, ministrid otsustasid selle möödunud aastal Vilniuses ära ja tähelepanu koondamine Afganistanile ja aktsioonid on ka rohkem sihipärased ja me käsitleme Afganistani Istanbuli protsessi vaimus. nimelt me aitame eh, Kesk-Aasia osalisriike, eh, et need saaksid Afganistanist eh, johtuvaid julgeolekuriske maandada, näiteks piiride valvamine aga samuti haridus, inimõigused, õigusriik ja terrorism, kõik sellega seonduv on samuti meie tähelepanu all. ja me ka aitame neid riike, kes on seal Afganistanis kohapeal ja stabiliseerivad olukorda, eriti pärast aastat kaks tuhat neliteist, kui rahvusvahelise eh, kogukonna roll Afganistanis hakkab vähenema ja lõpetuseks meie suhted meie oma partneritega, Vahemere partnerid. OSCE suhtumine on selline, et eh, meil on poliitiline dialoog, aga eh, nüüd on operatiivmõõde suurenenud ja need riigid eh, on kasutanud demokraatlike protsesside arend-, arendamisel mõningaid instrumente, mis meie oleme välja töötanud ja me arutame nüüd nende riikidega seal tegevusplaane, mis eh, hõlmavad abi näiteks oskusteabe vallas. Odir on demokraatlike institutsiooni inimõiguste üksus Varssavis, kes seda abi annab. Eh, nii et Äh, lihtsalt see oli selline lühikene tutvustus peamistest teemadest, millega me tegeleme ja nüüd te saate küsimusi esitada nende valdkondade kohta, mis teile huvi pakuvad. suur aitäh, härra Peterle! suur aitäh! lugupeetud äh, peasekretär, ma olen äh, väga rahul sellega, et meil on võimalik jälle teiega neid äh, küsimusi arutada. kõikide nende probleemide kokkukogumine ja nende tutvustamine meile koos äh, optimistlike aspektidega viib meid jällegi tagasi lähtepunkti juurde, ehk siis selle juurde, kuidas nende väljakutsedega toime tulla kuidas oma jõupingutused ühitada? mul on küsimusi selle kohta alati olnud ja täna tahaksin teada, kus on teie meelest need võimalused, kus oleks võimalik Euroopa Parlamendiga teha tihedamat koostööd, nii et me saaksime lisaväärtust pakkuda, samuti tahaksin valitsuse tasandile algatusi näha. no on päris palju tupikseise, millest te rääkisite, Makedoonia ja nii edasi. me näeme, et sellega kaasnevad ka poliitilised tagajärjed, mis ei ole ilmtingimata just positiivsed. ja sellest tulenevalt on mul veel üks küsimus. kus teie meelest on OSCE-l eh, ennetuslikult ja diplomaatia valdkonnas võimalik midagi ära teha. ja veel, me näeme, et paljud eh, võimalused on praegu veel lahtised, aga kokkuvõtteks tahaksin tahaksin küsida Kõrgõzstani olukorra kohta, palun. Your expose. I'd like to ask you to elaborate a bit more. proua Koomas, suur aitäh, ma tahaksin küsida küberturvalisuse kohta ning selle kohta, kuidas partnerid OSCE-s äh, meist teistmoodi toimivad, ma tahaksin rääkida küberturvalisuse kasutamisest või turvalisuse kasutamisest üldse kui ähm, rünnakurelva kasutamisest. ma usun, et kahe tuhande seitsmenda aasta juhtum Eestis äh, äh, ka on äh, sellega tihedalt seotud. ja veel ka OSCE liikmetena, kuidas te näete meid ja meie kärpepoliitika mõjusid, nagu ütleb meie peaminister Portugalis. kuidas see mõjutab äh, kodanike arvamust äh, ja suhtumist OSCE väärtustesse, ka Euroopa Liidu omadesse ning üldiselt demokraatia väärtustesse, kui me vaatame näiteks, mis Kreekas toimub, natsiparlament on seal pa-, äh, natsipartneri on seal parlamendis ning äh, me näeme, et praktikas on nad sisserändajate vastu ja nii edasi. mis mida pakub siis OSCE liikmelisus praegu? ja veel lõpetuseks natukene optimistlikumast lähenemisest, äh, mis teil on Ukraina suunas. tahaksin küsida veel ka Valgevene ja Venemaa kohta. mis te arvate, mida ÜRO ja OSCE võiksid teistmoodi teha? või mida muud, mida enamat võiks teha, aitäh! Thank you, Mr. Chairman. Uh, I just have one short uh, observation, perhaps. härra Graf Lambsdorff, jah, aitäh me ei tohiks segamini ajada OSCE parlamentaarset assambleed Euroopa Parlamendiga, me teame, et siin on suuri erinevusi, meie oleme otseselt valitud, aga me ikkagi teeme ka koostööd ning OSCE äh, valimisvaatlusmissioonide raames näiteks, pean ütlema aga kahjuks, et äh, koostöö ei ole optimaalne, me oleme korduvalt OSCE e, eh, parlamendse assamblee peasekretärilt tulla siia ning üritada parandada koostööd, see ei ole aga toiminud. võib-olla ma kutsuksin teid üles eh, ära kasutamaks OSCE e sisekanaleid selleks, et siin midagi liikuma hakkaks. ja teiseks, Udir muidugi on väga eh, kõrgelt hinnatud ja väga professionaalne valimisvaatlusinstrument kui te räägite Vahemere partnerriikidest, ja sellest, et selle osad asjad äh, on operatiivsuseni jõudnud, äh, siis see puudutab ka valimisi. ma saan aru, et OSCE ja Euroopa Liidu vahel on vastastikuse mõistmise kokkulepe, nii et et me ei sekku üksteise territooriumil toimuvatesse valimistesse ja ei vaatle, aga mis puudutab äh, Afri-, Põhja-Aafrikat, siis see saatis Tuneesiasse oma valimisvaatlusmissiooni. ja see ei olnud just kõige suurepärasem ma usun, et lõpuks on äh, kätte jõudnud aeg, et Euroopa Liit ja OSCE oma tööjaotuse juurde tagasi tuleksid, sellepärast et aastaid on see väga hästi toiminud ja tahaksin äh, teid kutsuda üles ka samal teel jätkama. Uh, thank you um,, Mr Chairman um,. In my country there is increasing hostility to the role tänak jah, aitäh. minu koduriigis Euroopa Nõukogu vastu äh, üha suur, äh, üha levib äh, umbusaldus, samuti ka kohtuotsuste vastu ning see on ka seotud sellega, et tahetakse tagasi astuda Euroopa Nõukogust ning konventsioonidest taganeda. aga ma arvan, et tuleks vältida dubleerimist, me näeme, et mõlema parlamentaarse assamblee äh, Äh, delegatsioonid osalevad valimismissioonidel, seejärel edendatakse inimõigusi, demokraatiat, oma mõju territooriumitel äh, Põhja-Ameerikast äh, Aasiani, kas, mis te sellest arvate? Mrs Neits. Thank you uh,. Pour commencer, je voudrais remercier proua Neits. suur aitäh, ma tahaksin esmalt tänada teid äh, põhjaliku ülevaate eest ning mul on kaks küsimust. milline on Venemaa positsioon? sest nagu me teame, Venemaa äh, käitumine ei vasta alati teie organisatsiooni OSCE-le või meie omale, ma tean, et see on küll väga tundlik küsimus, sellepärast et äh, te olete ju juhi kohal organisatsioonis, aga ma tahaksin teada, kas teie meelest on siin arenguid olnud viimastel aastatel ja mis suunas? ja teiseks, kas te võiksite ütelda, kas viimasel ajal teie organisatsiooni siseselt äh, erilist tähelepanu pööratud neile arengutele, mille tulemusena mitmetes äh, teie liikmesriikidest ja isegi Euroopa Liidu liikmesriikidest kasutatakse kohtuvahendeid äh, poliitilistel eesmärkidel. kas siis, siis selleks, et äh, sundida vaikima vastaseid või opositsiooni sundida vaikima või selleks, et opositsioon äh, vanglas, vangi panna. me näeme, et äh, Gruusias on olnud äh, mitte kõige rahuldavamad arengud. Need olid minu kaks küsimust. proua Jaakonsaari. proua Jaakonsaari, palun. Uh, thank you very much uh, Eh, Kazakhstan eh, was chairing the OSCE. suur aitäh, Kasahstan juhtis OSCE-d kahe tuhande kümnendal aastal ja nad lubasid järgida kõiki OSCE ideid ja mõtteid ja inimõigusi samuti täita aga samas inimõiguste olukord on Kasahstanis halvenenud, nagu te ütlesite, eelmisel nädalal me kuulsime, et et Kasahstanis äh, on on sõltumatu meedia kannatanud. kas, mis te arvate, kas oli õige, et nüüd tagasi vaadates äh, Kasahstan OSCE-d juhtis? Thank you very much, chairman uh,. Thank you for uh.... proua Šake. Eh, suur aitäh, ma tahaksin tänada teid eh, sissejuhatuse eest ja tahaksin jätkata küberturvalisuse eh, ning internetivabaduse kohta. tahaksin teada, kuidas te tagate tasakaalu, nii et seis ei jääks riiki lõpuks kas te leiate, et on ka rohkem võimalusi koostööd teha Euroopa Liiduga neis valdkondades ning millised on teie meelest ohud? proua Mjatovitšiga olen äh, koos töötanud, kes äh, tegeleb meedia, ajakirjandusvabadusega, ma leian, et tema töö on tõesti suurepärane. tahaksin samuti mainida Euraasia küsimus, kuidas te näete äh, praegu Türgit, kus on väga palju just sõnavabaduse, ajakirjandusvabaduse ja internetivabadusega probleeme, aga ka laiemalt me teame, et tegemist on ambitsioonika mängijaga, vägagi suuri väljakutseid esitava ning dünaamilise keskkonnaga. milline on teie meelest siis reaalsus? ja kolmandaks, tuleksin selle juurde, mida ka kolleeg Neits ütles. ma usun, et vahel Euroopa Liidus ja võib-olla ka OSCE-s on probleeme eh, lubaduste ning tingimustega ning eh, selle ärakasutamisega stiimulina teistele surve avaldamiseks. Eh, mis te arvate, kuidas oleks võimalik kõige viljakamalt tagada, et liikmed, aga ka need riigid, kellega meil on eh, suhteid, kuidas oleks võimalik kõige paremini äh, nende arenguid ka majanduses äh, suunata niimoodi, et need läheksid kokku nende väärtustega, äh, mis on meie jaoks olulised, olgugi et äh, võib-olla isegi meie endi liikmed vahel neist väärtustest lõpuni kinni ei pea, rääkimata siis kolmandatest riikidest. härra Jaanis, palun. Primera... suur aitäh, lugupeetud esimees. tahaksin ütelda, et teie sõnavõtt kinnitas üle selle mõtte, mida ma juba pikemat aega mõtlen, nimelt, et tegemist on üle-euroopalise organisatsiooniga, aga pärast äh, teist maailmasõda kolmekümne aasta vältel näeme, et äh, Euroopa Liit on olnud eks suurimaks edulooks üldse inimkonna jaoks. Euroopa Nõukogu, OSCE, Euroopa Liit, eh, nende puhul see niimoodi on, olgugi et me kõiki oma eesmärke täitnud ei ole. aga tahaksin rõhku panna sellele, et me kõik kaitseme OSCE-d ja nagu ka kolleeg ütles, tahaksin veel eh, täpsustada, et Euroopa Nõukogu on kritiseeritud, me ei nõustu nendega, aga Euroopa Inimõiguste Kohus kaitseb meie väärtusi ja õigust, eurooplaste õigusi ja üksikisikute õigust riigi vastu ja riikide vastu. ma leian, et väga väikeste vahenditega on nad väga palju suutnud ära teha. me ei tohiks mingil juhul õõnestada nende institutsioonide tegevust. vahel ajakirjandus Briti ajakirjandus eelkõige. mitte ainult kollased väljaanded, vaid ka teised äh, kalduvad populismi ja üritavad äh, oma poliitilisele klassile ja Euroopale peale suruda oma vananenud, äh, iganenud arusaama ning sellel arusaamal ei peaks olema koht enam. suur aitäh ning viimasena härra Vaiga uh,. Like to, uh, ask... suur aitäh, ma tahaksin küsida. sest et teil on päris palju kogemusi Lääne-Balkani riikidega. Euroopa Komisjon on jällegi muutnud prioriteediks nüüd lõpuks äh, lahendamata piiriküsimused. ja see on siis äh, muidugi, seda siis Euroopa Liidu laienemise kontekstis. jah, lahendamata probleeme on päris palju ja tunded äh, alati äh, jäävad peale, kui midagi juhtub, äh, näiteks nagu äh, Haagi kohtuotsusega seoses. tahaksin teada, kas OSCE võib-olla võiks kuidagi äh, proaktiivselt läbirääkimiste leidmise protsessis osaleda, mille eesmärgiks on siis lahendada piiriküsimused endise Jugoslaavia riikide vahel It's quite a long list, I will try, I will try to cover in the list. päris pikk äh, nimekiri küsimusi, üritan vastata nüüd selle väikese lähe, äh, vähese aja jooksul, mis alles on jäänud ja alustaksin äh, lugupeetud saadiku Peeterlega. kuidas OSCE-d muuta mõttekamaks, ma usun, et jah, ühest küljest me arutame seda, kuidas meie mõju suurendada, oma rolli tugevdada konfliktides. me ise ka vaatame läbi neid vahendeid, mis meil on, aga põhimõtteliselt ikkagi liikmesriigid, kes osalevad, nemad peavad ka toetama, me ei saa neist üle minna, sellepärast et ne, nemad on kõige aluseks. näiteks kui me räägime ennetavast diplomaatiast ja te küsisite, millised on need lahendused, mis meil on. ma pidasin silmas äh, seda, et kui on kriis, siis meil oleks, peaks olema võimalus kohale minna, midagi teha, nagu mõned aastad tagasi, meil oleks, peaks olema võimalus minna koha peale, hinnata olukorda, vaadata läbi, millised on võimalikud lahendused ning siis oleks meie organisatsioonil võimalik seal oma rolli mängida. probleemiks on see, et me võime üritada seda reaalsuses ellu viia, kui juhid on tugevad ja suudavad konsensuse tagada, siis see on väga hea ära, aga institutsioonis on vaja struktuure eh, selleks, et seda kõike ellu viia. ja kriisiolukorras on seda väga raske saavutada. ka ÜRO eh, peasekretäriga arutades, Ban Ki-mooniga seda arutades me näeme, et tal on samad probleemid, keegi ei ole valmis tühja tšekki välja kirjutama rahvusvahelisele organisatsioonile lihtsalt, et me saaksime hakata tegutsema, siin on tegemist väga tundlike poliitiliste piiridega varase hoiatuse, varase tegutsemise vahel. nii et siin tuleb lihtsalt pragmaatiline olla ja iga kord tuleb vaadata, kui palju ruumi on poliitiliselt selleks, et midagi teha. üheks võimaluseks on partnerlusi arendada ja ja siis ka teised saavad meid toetada. kõrgestan jah, siin on veel eh, meil omad mured, eriti lõunapiirkonnas meil on käimas endiselt suur äh, politseioperatsioon, mille raames keskendutakse multi, mitme, vabandust, multietnilisele äh, rahvastikule, Euroopa Liit toetab ka seda ning äh, ka kaalub lisatoetust pakkuda. tahaksingi võib-olla kasutada võimalust ja teid teavitada sellest. ja tahaksin tagada, et te mõistaksite, millega on tegemist ning et te saaksite toetada OSCE tööd äh, neis tundlikes alades. küberturvalisus ja selle kohta esitati ka mõned küsimused jah, käimas on arutelu selle üle, kuhu piir tõmmata. see on üheks raskeks küsimuseks. see ei tule otseselt välja neist dokumentidest, mille kallal me töötame. Äh, kas rohkem turvalisust või rohkem vabadust, äh, parem juurdepääs internetile. Need äh, arutelud puudutavad iseenesest juba mõisteid ja terminoloogiat, kuidas määratleda interneti turvalisust näiteks. meie lähenemine OSCE-s on järgmine meie lähenemine on suhteliselt pehme. meie jaoks on küberturvalisus uueks äh, valdkonnaks äh, turvalisuses üldiselt ja me kasutame äh, pehme turvalisuse metoodikat, mis meil OSCE-s e on kasutusel üldiselt. meil on usaldust tugevdavad meetmed ehk siis äh, me jagame informatsiooni, kui küberrünnak aset leiab liikmesriikide vahel, see on väga tehniline äh, instrument ja me loodame, et vähemalt äh, edasi liigutakse. ajakirjandusvabadus on muidugi see, mis äh, võimaldab tähelepanelikult arutelu jälgida ning äh, paljud liikmesriigid, ka Euroopa Liidu liikmesriigid, osalevad väga aktiivselt neis aruteludes ning äh, hoiavad silma peal selles, sellele, kuhu suunas me areneme kärbete poliitika äh, kohta ja selle mõju kohta demokraatiale ja põhiväärtustele. OSCE ja siin vastan ka neile, kes mainisid Euroopa Nõukogu. OSCE on turvalisust tagav organisatsioon, meie lähenemine põhineb sellele, et OSCE ruumis on vaja suurendada turvalisust, aga me teeme seda öö, äh, kõikehõlmava lähenemise põhjal, sinna alla käivad inimõigused, vabadused, majandusareng ja ka äh, tugevamad äh, turva, turvalisusmeetmed. põhiväärtuste küsimus ja kuidas äh, liik-, meie liikmete seas neist kinni peetakse Te teate, et meil on raamistik, mille põhjal liikmed saavad hinnata ja arutada seda, kuidas eh, teised eh, organisatsiooni liikmed tulevad toime omaenda lubadustest kinnipidamisega. Eh, see on väga elav ja pidevalt toimuv dialoog, vahel ka väga vastuoluline ja vahel arutelud organisatsiooni siseselt on väga keerukad, aga see on eh, terve eh, dialoog, sellepärast et iganädalaselt, igapäevaselt peaaegu neid küsimusi arutatakse, seega OSCE on kohaks, kus me vaatame, mis meie eh, liikmed teevad ning tegevust hinnatakse. vahel on ka väga vastuolulisi arutelusid, mis selle põhjal tekivad tundub, et jah, et osad riigid liiguvad võib-olla tagasi, aga teised riigid jällegi eh, eeldavad, et eh, demokraatiale mindakse üle, üleöö. on aga ühiskondi, kus teatud juhtudel on vaja võib-olla tervet põlvkonda, et eh, asjad paremaks hakkaksid minema, aga oluline on see, mis suunas liigutakse. vahel aga isegi see suund ei ole õige ning sellisel juhul on juba asjad palju problemaatilisemad nüüd aga kärbete juurde tagasi, OSCE ei ole kulukas organisatsioon, me, meie eelarve on ligikaudu üks miljon ja nelikümmend, miljon, nelikümmend tuhat eurot, nii et me ei ole väga kulukas võrreldes rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui vaadata, milline on meie panus. vahel Eh, või kas või kui võrrelda meie eelarvet eh, ühe rahuvalvemissiooniga. meie parlamentaarne assamblee, jah, meil on olnud ka organisatsiooni siseseid probleeme Odiiriga seoses eh, ja ka valimistega Ameerika Ühendriikides ja kindlasti ma sõnumi edastan parlamentaarse assamblee mm, presidendile. tegemist on äh, suhteliselt autonoomse üksusega ning äh, selle üle käivad pidevalt vaidlused ka selle üle, mis see siis täpselt on, kuidas ta on seotud meie struktuuridega, tegelikult see on selline natukene hägus üksus. ma muidugi tahaksin, et suhted oleksid tugevamad, sellepärast et minu meelest on siin omad eelised. tööjaotuse teema ma ei tea, kust äh, see nüüd tuleb. ma ei ütleks, et see oleks meie poliitikaks, aga kindlasti tõstatan selle küsimuse Odiiri äh, pressi-, direktoriga, aga äh, Odiiri puhul tegevuse kavandamisel ma ei ole seda näinud, ma olen küll näinud, et parlamentaarne assamblee oma algatusi teeb. me teame, et nagu ma ütlesin, tegemist on autonoomse üksusega mitmeti. ma nägin, mis seal toimus, nägin raportit ja nii edasi, aga tegemist oli siis parlamentaarse assambleega. Odiir aga vastab konkreetsetele taotlustele, mis meie süsteemi jõuavad, analüüsitakse valimisi, äh, pistatakse valimiskomisjone ja nii edasi see ilmtingimata ei vii äh, valimiste vaatluseni, tegemist võib olla lihtsalt abistamisega ning äh, me abistame mitmetes valdkondades. Euroopa Nõukogu, see on jälle üks väga äh, lai teema, aga Euroopa Nõukogu tegevus ei kattu meie omaga, sellepärast et meie tegeleme turvalisusega. Odiir jällegi nende inimõiguste ja demokraatlike institutsioonide üksus äh, Nende tegevus äh, paljuski kattub Euroopa Nõukogu omaga. ja me oleme üritanud tagada eelkõige parema sünergia, parema koordinatsiooni oma tegevuste vahel. nii et äh, sel viisil me oleme üritanud äh, tegutseda. Euroopa Nõukogu viis läbi ka uurimuse, mille põhjal nad töötasid välja suunised tugevamaks koostööks äh, ja selle põhjal nad ka töötavad. kui midagi äh, drastilist on vaja ette võtta, siis ma usun, et nende kahe organisatsiooni liikmed peavad seda omavahel ka arutama. tuleb ka silmas pidada, et Euroopa Nõukogu on Euroopa-ülene äh, organisatsioon, aga meil on ka Atlandi-üleseid kontakte Kanadaga ning ka Euraasia mõõde Mongoolia on nüüd ka osaline, nii et veel Venemaa kohta ma tuleksin selle juurde tagasi, mis sa ütlesid, ma ei taha midagi ise hindama hakata, aga ma näen, millised arutelud on. jah, tõepoolest inimõiguste kaitsjate kohtlemine, vabaühenduste kohtlemine, meeleavaldamisvabadus, ajakirjandusvabadus, need teemad on jah lahtised ja nendes, nendel aruteludel ma silma peal hoian. muidugi on mm,, tekib meil mure, kui kasutatakse kohtusüsteemi poliitikas, poliitilistele eesmärkidele ning eh, kui eh, me konsulteerime riikidega, kus me näeme, et taoliseid arenguid on, siis me alati üritame sekkuda ja räägime eh, valitsuse esindajatega ja selgitame, et me ei saa nõustuda taolise käitumisviisiga. Kasahstan. Kasahstani kohta ütleksin sama kui Ukrainagi kohta. me ei hinda riigis toimuvat enne, kui äh, ta organisatsiooni juhtima hakkab. ma ütleksin nüüd tagasi vaadates, et äh, Äh, väga hea oli, et Kasahstan äh, meid juhtis ja Kasahstan äh, tegi palju jõupingutusi selle nimel ja üritas näidata, et ka nad üritavad olla eeskujuks teistele, nii et nad ise ka tegid edusamme, nad muutusid palju aktiivsemaks organisatsioonis, kogu nende Kesk-Aasia kogu Kesk-Aasia agenda muutus palju olulisemaks ning seetõttu me nende riikidega ka äh, Äh, meie kontaktid tihenesid, äh, olukord on muidugi keerukas, on äh, tõusev mõõnu, aga siin on vaja endale aega anda ja mm, kannatlik olla, sellepärast et riigid on erinevad, muutuste läbiviimine võtab aega, mingeid öö, otseteid ei ole. nii et öö, jah, me küll teame, millised need probleemid on, me nende probleemidega tegeleme ka igapäevaselt. ma arvan, et on parem, äh, et meil on olemas vahendid, mille abil oleks võimalik äh, leida lahendusi, isegi äh, Euroopa Liit saab osaleda probleemide lahendamisel mõningates neis riikides. Türgi nagu kõigide teiste puhulgi, ka Türgil on oma probleemid, võib-olla on neil rohkem kui äh, ühtedel, aga vähem kui teistel. ajakirjandusvabadus, ajakirjanike vabadus, see on jällegi üks teema, mille ma ise tõstatasin ka kahepoolsetel aruteludel Türgi kolleegidega. Türgi on oluliseks äh, osaliseks OSCE-s, äh, kogu meie üldises tegevuskavas Türgi suursaadik on turvalisuskomitee juhiks ning äh, nad tegelevad rahvusvaheliste ohtude ja muuga, ta on väga aktiivne, ta mängib väga positiivset rolli. Türgi on ka regionaalsel tasandil oluliseks tegijaks, kui äh, tegemist on teemadega, mis puudutavad tema enda piirkonda, aga ka laiemalt. OSCE on seega ka heaks äh, raamistikuks, kus Euroopa Liit saab Türgiga kontakte hoida tingimuslikkus on teie jaoks oluliseks teemaks Euroopa Liidus OSCE rääkides peasekretäriga, siis ma esindan viite koma seitse, mingit eh, tingimuslikkust minu jaoks ei ole, aga suhetes eh, riikide vahel või riigirühmade vahel eh, jah, selliseid tingimusi või lubadusi võib olla ja muidugi edasiliikumine, edusammude tegemine on vajalik. aga tingimuslikkus võib olla ka ohtlik, tuleb vaadata, millised tingimused, kes, mis põhjustel tahab sisse viia, millega seoses, nii et see on üks selline valdkond, millesse suhtuksin teatud ettevaatlikkusega. ma nõustun täielikult eh, sellega, kuivõrd oluline on üldiselt mitmepoolne pool, eh, diplomaatia kui ma sellesse ei usuks, siis ma oma ametikohal ei oleks. aga ma usun ja ma arvan, et te peaksite ise selle üle uhked olema eelkõige sellepärast, et te ju äsja saite selle eest ka Nobeli preemia. ja muuhulgas tahaksin äh, teid õnnitleda selle väga kõrge mm, auhinna puhul mitmepoolsus äh, on miski, mis on üha olulisemaks muutumas praegu. oluline on, et kõik oleksid kaasatud, dialoog peab olema avatud, dialoogist ei ole kunagi kahju, dialoogi pidamine on ka odav. ja väga hea on, et äh, sellised võimalused on, isegi rasketel aegadel. me oleme, me elame praegu ajajärgul, kus suhted äh, selles kogukonnas, mida esindab OSCE, on keerukamad kui mõned aastad tagasi. me peame sellega arvestama, arutelud OSCE-s praegu on keerukamad kui varasemalt. aga see nendes tingimustes on veelgi olulisem, et meil oleks olemas vahend dialoogi pidamiseks. Lääne-Balkan ja viimane küsimus, piirid, jah kui me saame mandaadi ja kui tahetakse, et me seda teeksime, siis meil on jah, kohapeal inimesi ja me saame sellega tegutsema hakata. Äh, see ei ole küll praegu meie äh, päevakorras, ma ei tea, kelle päevakorras see üldse olla võiks hetkel, aga muidugi mandaadi raames ja meil on ka olemas oma resolutsioon selle kohta see peab olema seotud sellega, millised on, milline on meie mandaat. mõnedes valdkondades on meil keerukas oma rolli mängida, aga ma, kui mandaat on ja kui tahetakse, et me sekkuksime, siis jah, me võime muidugi sellega tegeleda, suur aitäh! suur tänu, härra peasekretär! see oli hea arutelu, mida me kindlasti peaksime jätkama ja panema ka praktiliselt äh, konkreetselt paika, kuidas oma koostööd äh, süvendada, eriti seoses teatud riikide ja valimisvaatlusega. võib-olla tuleme siis äh, ka tagasi teema juurde, mis puudutab institutsioonide ülesehitamist, võime ehk teha teatava äh,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 Eh, me, me no, ragazzi. Thank you. I will... Thank you. Wir kommen jetzt unmittelbar zum nächsten Tagesordnungspunkt. Läheme nüüd kohe järgmise päevakorrapunkti juurde. milleks on päevakorrapunkt äh, number neli Euroopa Liidu Aafrika sarve strateegia. ja kus on kolleeg Tänak? tundub, et ta on äh, siin ähm, faktide väljaselgitamismissioonil doktor Tõnuk has arrived. härra Tänak on kohale jõudnud. palun, Charles. tänan, esimees ma tegin paar nädalat tagasi pika ettekande seoses oma raportiga, nii et siinkohal nüüd äh, kommenteeriksin käesolevat olukorda ainult. kõigepealt tahaksin tänada variraportööre koostöö eest ja selle eest, et meil on väga tasakaalus kaheksateist kompromissmuudatusettepanekut mis äh, käsitlevad äh, välis- ja julgeolekupoliitika põhipunkte, eriti piraatluse, terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus seal piirkonnas. ja minu jaoks on loomulikult äh, see kõige olulisem osa siit raportist, aga ma ei tahaks vaadata kõrvale ka arengust, majandusest, inimõigustest, regionaalsest integratsioonist äh, igadi raames ja muudest sarnastest teemadest ning samuti koostööst Aafrika Liiduga. meil on nüüd kaheksateist kompromissmuudatusettepanekut, mis võtavad kokku kõik need mainitud teemad. raport äh, pärast Menestaeva surma tahab anda ka Etioopia valitsusele võimaluse parandada inimõiguste olukorda ja see, mis praegu toimub Eritreas, on ähm, väga ähm, negatiivne seoses inimõigustega. nüüd äh, mis puudutab siin äh, variraportorite poolt välja pakutud ärakustutamisi äh, seoses lõikudes, mis puudutavad Somaalimaad, siis ähm, see puudutab seda lõigu, kus öeldakse, et äh, Somaalimaa taotleb äh, iseseisva riigina ja äh, kuna seda kõike on mainitud ka Londoni konverentsil, siis igasugune viide sellele ära kustutada ei ole minu arvates õige. Somaalimaa oli äh, iseseisev tuhat üheksasada kuuskümmend äh, ja siin äh, osad prantslastest parlamendiliikmed tahtsid siin kaitsta Djiboutit, mis sai äh, iseseisvaks, äh, seal olid teatavad seosed äh, Somaalimaaga. Hispaania kolleegid võib-olla on tundlikud seoses Kataloonia iseseisvusliikumisega, aga Kataloonia on olnud Hispaania osa juba kolmsada aastat, nii et ükskõik, kas Somaalimaa leiab tunnustamist või mitte, sellest ei saa pretsedenti rahvusvahelisel tasandil. ja need rahvapartei äh, kolleegid, kes olid äh, Eritrea iseseisvuse vastu ja Lõuna-Indoneesia iseseisvuse vastu siin paarkümmend aastat tagasi, siis äh, ma, ma ei tea, miks nad praegu peaksid olema Somaalimaa iseseisvuse vastu. igal juhul praegu on läbirääkimised ähm, käimas ja seda punkti mainiti ka Londoni konverentsi lõppkommünikees, nii et äh, minu arvates ei peaks äh, me siin äh, seda kustutamist äh, sisse viima viitega ka Hispaania-Kataloonia olukorrale. edasi TV arvamuse paragrahv kaks, selle ma olin ka vastu. ma saan äkki hääletusnimekirja homme hommikuks valmis olen kõik omapoolsed ettepanekud sekretäriaadile teinud ja ma loodan, et meil õnnestub äh, nendest äh, kitsaskohtadest äh, aru saada. härra Lasato ütles, et kompromissmuudatusettepaneku nagu kolmteist võime teha niimoodi, et me hääletame kompromissi läbi ja siis hääletame eraldi EPP muudatusettepanekut härra Danjant, mis tahab ära kustutada minu viite Somaalimaa äh, iseseisvuse taastunnustamisele, nii et ootan kolleegide poolseid kommentaare ja homset hääletust. härra Svensson, suur tänu, esimees. suur tänu härra Tännokile, kes on teinud äh, väga põhjalikku tööd. ma tänan ka selle eest, et äh, algusest peale oleme me olnud äh, protsessi kaasatud. kui ma ei eksi, siis meil oli kakssada viiskümmend muudatusettepanekut ja kogu meie suure fraktsiooni jaoks oli väga oluline toonitada inimõiguste aspekte. loomulikult me ei saa siinkohal keskenduda detailidele, ja nendes riikides võiks äh, mainida paljusid teemasid, piire, üksikuid piirkondi nendes riikides ja nii edasi, aga meie põhi, põhiülesanne seisneb selles, et äh, seal piirkonnas äh, elavad inimesed saaksid nõuda oma õigustest kinnipidamist, et nad elaksid olukorras, kus valitseb demokraatia ja inimõiguste austamine see on ähm, meie tööde põhieesmärk. see piirkond on olnud problemaatiline juba väga pikka aega. ja väliskomisjonis on meil siin äh, eriline ülesanne. me oleme tõstatanud siin raportis äh, erinevad punktid, millega osad on ehk rohkem nõus kui teised, aga igal juhul Euroopa Parlamendi väliskomisjonil on oluline sõnum edastada ja siinkohal ma ei saa aru, miks ikka jälle toonitatakse, et Somaalimaa soovib äh, iseseisvuse tunnustamist, miks on seda vaja pidevalt mainida? Somaalimaa eksisteerib de facto ja jätkab ka seda eksisteerimist. nii et äh, minu arvates ei ole kasulik sellele punktile veel kord viidata. edasi. me juba ütlesime, et äh, Rootsi kodanik äh, on seal piirkonnas vangistatud kompromissi vaimus ma aktsepteerisin seda, et härra Tänuk ütles, et on keeruline ühte üksikut nime siin esile tõsta, ühte isikut esile tõsta, aga Rootsi kodanik on seal endiselt äh, vangis, nii nagu ka teised äh, vabadusvõitlejad ja ajakirjanikud. igal juhul on enamus selle poolt ja see on ka kompromissis kirjas, et äh, viidatakse Somaalimaa soovile leida taastunustamist iseseisva riigina. ma olen ka TV komisjoni liige ja sellest lähtuvalt äh, ma loomulikult äh, tervitan vastavat viidet Somaalimaale väga oluline on äh, algusest peale tõlgendada fraktsioonidest tulevaid signaale õigesti, nii et äh, ma ei saa ka ise päris täpselt aru, mis nende erinevate mõtete taga on. et miks äh, ei peaks Somaalimaad mainima? võib-olla jääme siis selle juurde, mille osas praegu kokku leppisime kompromissina. Anna Kumes, palun. tänan, esimees. tahaksin tänada härra Tänokit äh, kompromissidele jõudmise eest äh, minu fraktsiooniga. meil äh, on olnud eriarvamused, aga oleme leidnud ka ühiseid seisukohti. ma olen isegi selle poolt, et sisse jääb viide Somaalimaale. ta lihtsalt konstateerib fakti, et Somaalimaa soovib leida tunnustamist iseseisva riigina. ma arvan, et äh, see viide ei õõnesta Euroopa Liidu Aafrika sarve strateegiat. ja igal juhul on see konkreetne viige. me toetame ka viidet sarnaselt rohelistele sellele, et, et Etioopia sekkus Keenia siseasjadesse eelmisel aastal, sellel ei olnud mitte mingisugust rahvusvahelist mandaati ja see muudab olukorra Somaalias veelgi keerulisemaks, arvestades seda, kui kohutav seal olukord on. ma olen lootusrikas, et uus ähm, eriesindaja, kelle Lady Ashton on ametisse nimetanud, saame me paremat teavet kõikide nende riikide kohta, nende olukorra kohta ja loodetavasti leitakse ka julgust äh, tegeleda kõige olulisema küsimusega, mis ähm, minu arvates on äh, pikaline konflikt Etioopia ja Eritrea vahel ja seetõttu on neil kõigil ka ebastabiilsed suhted oma naabritega ja see kõik kandub ka üle Somaaliasse. Eritreas on olukord täiesti kohutav inimõiguste seisukohast äh, vaadatuna. David äh, Isaki tuleb meil mainida sellepärast, et tema on rootslane, aga on tuhandeid eritrealasi, kelle kohta ei ole infot, kas nad on elus või mitte ja paljud on surnud piinamise käigus. see on kõige hullem kohtlemine, mis neile seal äh, vanglates osaks saab. Etioopias ei ole olukord äh, oluliselt äh, parem, aga me teeskleme, et Etioopia on meie liitlane ja äh, pigistasime silma kinni Melesenavi režiimi suhtes ja see muutis äh, kaks tuhat kuus olukorra Somaalias veelgi hullemaks. me oleme siin nüüd vaadanud kõrvale piiri märgistamisest äh, Eritrea ja Etioopia vahel. piir pandi paika arbitraažis ja Etioopia otsustas seda arbitraaži otsust äh, mitte ellu rakendada, see on endaga kaasa toonud äh, palju segadust ja on täiesti äh, jahmatav, et Euroopa Liit ei järgi siinkohal rahvusvahelist seadusandlust Euroopa Liidul on suur mõjuvõim nii Eritreas kui Etioopias, viimases eriti, kuna Etioopia on suur Euroopa Liidu abirahade saaja, on ju meie AKV partner ja on täiesti äh, ennekuulmatu, et äh, ei ole täidetud piiri mahamärgistamise nõudmist inimõiguste olukord Etioopias on samuti äh, täiesti kohutav. tahaksin mainida Eskindenega nime, kes on äh, noor meesajakirjanik, äh, teda mainitakse ka raportis. ta esindab tuhandeid teisi noori eritrealasi, aktiviste, intellektuaale, kes on vangis. nüüd pärast Melesenavi lahkumist on meil äh, uued võimalused ja kompromiss muudatusettepanekutes äh, härra Tännokiga me sätestasime, et me näeme uusi äh, võimalusi Etioopias, kui uus peaminister on piisavalt julge valimaks kaasavat lähenemist ja kui ta on piisavalt julge, et vabastada poliitvange. ja seda kõike riigis, millel on olnud head äh, suhted moslemi ja kristlaste kogukonna vahel, seda kõike riigis, äh, kus see suhe on äh, viimastel aastatel tugevalt halvenenud selle tõttu, et endine peaminister Meles Zenavi on üritanud ametisse nimetada moslemi kogukonna liikmeid kogu selle negatiivse mõjuga, mis siis kaasnes. Etioopia juhtum näitab seda, et Euroopa Liidu põhimõtetest ja retoorikast äh, vaadatakse kõrvale poliitika rakendamisel. meie Etioopia suunaline välispoliitika on täiesti äh, kohutav ja see on endaga kaasa toonud ebastabiilsuse mitte ainult Etioopias, vaid kogu Aafrika sarvel. härra Tänak, palun. tänan, esimees. härra Svenssonile vastuseks. ühes muudatusettepanekus te palusite mul tervitada Somaalimaa tunnustamist, aga nüüd Roheliste fraktsiooni esindajana te petite räägima teist juttu. ma mainisin Somaalimaad ainult ühes lõigus ja ma olen seda sõnastust ka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 aga ta sooviks olla lõpuks föderatsiooni liige, kui lõuna pool Somaalias see stabiliseeruvad. proua Gomes suur tänu toetuse eest äh, kompromissmuudatusettepanekule äh, kolmteist. mis puudutab Keenia sissetungi Somaaliasse, siis me võiksime siin juriidiliselt äh, vaielda selle üle, ma ei ole küll rahvusvahelise õiguse ekspert, aga on ju röövitud turiste Keeniast, Somaaliasse, on Amisomi missioon äh, soovitakse kaitsta inimõigusi läbi kukkunud riigis, kus al-Shabaab äh, äh, tuleb, paneb toime oma jõledaid äh, tegusi. nii et arvan, et see küsimus, kas Keenia tegi õigesti või mitte, see on jah, vaieldav. ja jällegi, ma ei ole rahvusvahelise õiguse jurist ja ma võin öelda ainult poliitikuna et äh, lõige kaksteist, selles osas me saime koos äh, erisindajatega kokkuleppe, piiri mahamärkimise mainimise kohta, see on kooskõlas ka ÜRO resolutsioonidega ja see on äh, tõesti väga delikaatne teema, Euroopa Liidul on selgelt oma positsioon olemas, me peame kõik rääkima ühel häälel ja minu raport on äh, põhi äh, Euroopa Liidu seisukohaga siin ühel joonel, aga piirikomisjoni äh, otsus peab loomulikult olema edasiste sammude aluseks. nii et suur tänu kõigile ja loodan teid kohata eh, homme hääletusel, meil on ainult sada viiskümmend muudatusettepanekut homme jäänud läbi hääletada, tänan. suur tänu. proua Žanaku on siiapoole teel või on ta kohal peaaegu kohal? Bien, pasamos por lo tanto al punto numero cinco. niisiis, nüüd viies päevakorrapunkt. see on eriaruanne Euroopa Liidu abist Küprose Türgi kogukonnale. ja raportööriks on proua Tšernaku ja nüüd saab tema kõigepealt ka sõna. Parece que no está la señora ponente raportöör näib, et ei ole siin kohal. vaatame, mida sekretäriaat saab meile öelda, mida me saame enne teha, kui me anname Euroopa Komisjoni esindajale sõna selle ettepaneku teemal. Bueno, me indican que la, la señora Yanoku no es que no quiera. mulle öeldi, et proua Tšanaku on teel, aga tal on väike takistus äh, teel ees, sest siin on meil demonstratsioon, mis segab parlamenti sisenemist. Äh, nii et et võib-olla alustame variraportöörist härra Graham Watsonist ja siis saab komisjon sõna. ja loodame siis, et selle ajaga proua Tšernako ka sisse pääseb hoonesse. igatahes arutame nii palju kui võimalik praegu ära. ma tänan. ma tunnen kaasa proua Tšernakule, meie põllumehed jah on kõigil elu keeruliseks teinud hetkel siia saamisega. aga ma tahan proua Tšanakut, keda küll siin ei ole, tänada selle raportiga tehtud töö eest ja väga eh, viljaka variraportööride kohtumise eest, mis meil toimus Strasbourgis möödunud nädalal. ja mul on hea meel nüüd teile teatada, härra esimees, et sel kohtumisel meil õnnestus kokku leppida mitmetes kompromissettepanekutest, mis said laia toetuse fraktsioonidelt. ja ma ei hakka siin numbritele viitama, sest võimalik, et see eh, on olnud pisut segadust tekitav, vähemasti minu arvudes oli segadust, aga peamine, eh, mida ma tahan kolleegidele siin öelda, on järgmine kompromiss muudatusettepanekud kutsuvad üles Euroopa Komisjoni toetama kõiki neid eesmärke, mis on kirjas nõukogu määruses kolm kaheksa üheksa ja kolleegidele meenub, et aasta algul Euroopa Kontrollikoda hindas finantsabi, mida komisjon on aastast kaks tuhat kuus hallanud ja andnud toetamaks Küprose lõplikku taasühendamist. ja see raport eh, ka viitab sellele, Kontrollikoda tegi järelduse, et komisjon üldjoontes on teinud head tööd väga rasketes asja, asjaoludel. ja proua Tšanako raport mõistab seda ja et annab ka soovitusi komisjonile tulevikuks. loomulikult mõistetakse, et probleemiks on kinnisvara ja et mõlemad kogukonnad saarel näevad selles probleemi ja kutsutakse üles eraldi muudatusettepanekut toetama, et Euroopa Liit looks mehhanismi, millel on mitmeaastane perspektiiv ja meil ei õnnestunud kõikide fraktsioonidega selles muudatusettepanekus kokku leppida, sellepärast on ta esitatud eraldi ja eraldi muudatusettepanekud puudutavad ka otse see kaubavahetuse regulatsiooni, mis võib-olla ei ole peatähtis siin selle raporti jaoks, küll aga on väga tähtis kokkuleppimiseks. ja nii saaks ka eh, saare põhjaosa naasta heaolu teele. ja see on väga tähtsaks aluseks rahuprotsessile seal. igatahes minu fraktsioon tervitab seda, kuidas proua Tšanaku on juhtinud arutelusid, eh, nimelt väga pluralistlikult seda teinud ja me eh, toetame kõiki kompromissmuudatusettepanekuid eh, tingimusel, et raportöör teeb ühe pisukese suulise muudatusettepaneku ühte muudatusettepanekusse, aga nagu ma näen, proua Tšanaku on saali tulnud ja võib-olla on kõige asjakohasem, et ma nüüd äh, lõpetan ja kuulame pigem teda. Eh. Äh, suur tänu. proua Tšanako tõesti jõudis meieni, tere tulemast ja annan kohe teile sõna raporti tutvustamiseks Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά οφείλεται σε... Με... suur aitäh, lugupeetud president, vabandan, esimees, vabandan, et jäin hiljaks, sellepärast et et on võetud turvameetmeid, mis muudavad juurdepääsu parlamendile lausa võimatuks siitpoolt küljest. tahaksin juba ette täpsustada, et minu raport puudutab ainult Kontrollikoja aruanned äh, finantsabi kohta äh, Euroopa Liidult äh, Küprose Türgi kogukonnale. ma leian, et me peaksimegi selle teema juurde jääma ja me ei peaks kommenteerima muid valdkondi, mis on seotud Küprosega sellepärast, et see raport äh, puudutab äh, just Kontrollikoja eriaruannet. ma toonitan seda, et abi andmist tuleb jätkata Türgi-Küprose kogukonnale ja me peame tegema seda vastavalt nõukogu määruse sätetele vastavalt aruteludele, mis ma pidasin Euroopa Komisjoniga, eh, sain ma aru, et ka komisjon seda soovib. komisjon soovib, et nõukogu määrusest kinni peetaks. see on ka põhjuseks, miks ma ei toeta muudatusettepanekuid, mille sisuks on abi andmine viia kooskõlla mitmeaastase raamistikuga. see tähendaks esmalt seda, et me leiame, et Küprose küsimust ei lahendata äh, niipea, ja mis puudutab eelarve kontrolli komisjoni, siis komisjon on omalt poolt ütelnud, et nende meelest ei ole mingit mõtet mitmeaastast raamistikku ette näha, mitte midagi, mitte miski ei takista praegu seda, et selle abi andmine võiks toimida iga-aastasel baasil ning äh, määrus äh, kaubanduse kohta. parlament siin oma arvamust juba avaldas ning see ei ole seotud minu raportiga. siin äh, Euroopa Komisjon samuti on oma seisukohad esitanud ja ka Euroopa Parlament. muuhulgas õiguslikuks aluseks, mille põhjal muudatused tehti, lükati õiguskomisjonis tagasi kahe tuhande kümnendal aastal Euroopa Parlamendis ning kaheksateist häält oli vastu ja viis oli poolt. seega ei ole mõtet ka seda küsimust käsitleda. me leppisime kokku kompromissmuudatuse ettepanekutes, eh, mida me arutasime ka erinevate fraktsioonide variraportööridega. me jõudsime kokkuleppele selles osas, et neid kompromisse tuleks toetada ma ei tea, millisest muudatusettepanekust härra Watson äsja rääkis, sellepärast et ta ütles, et, et soovib veel suulise muudatuse teha, eks siis näeb, kui õige aeg käes on. ma usun aga, et seisukoht on, ettepanek on selge, me tervitame kontrollikoja aruannet. me toetame komisjoni arvamust, nimelt et abi andmist tuleb jätkata iga-aastastel alustel ning see tähendab seda, et me ei toeta mitmeaastast raamistikku. see küsimus ei ole seotud ka otsekaubandusega, parlament lükkas selle tagasi ning ja me samuti arvestame nende küsimustega, mis on seotud piirkondadega, mis on okupatsioonivägede valduses praegu, sõjaväe kontrolli all seega. samuti avaldame me siin soovi, et probleemid, mis tekkisid lepingute eraldamisega merevee äh, magestamisel, et sellised raskused enam kunagi esile ei kerkiks. nii palju siis äh, selle kohta, mis meie raportit puudutab, sest et meie raport puudutab ainuüksi Kontrollikoja eriaruannet. Gracias, señora Yanaku eh,. Antes de dar la palabra a la representante de la comisión, le rogaría, señor Watson, si puede explicitar jah, enne kui ma annan komisjonil seda värava otsa on, rääkige sellest suulisest muudatusettepanekust. milline see saab olema? ma kartsin, et te palute mul seda teha. mul ei ole nüüd kirjalikku teksti täpselt ees, et mida me arutasime libe fraktsioonis täna õhtupoolikul, aga sekretäri on see olemas ja proua Tšernako sekretär saab selle kohe võimalikult ruttu, aga kui tohib, see, mida proua Tšanaku äsja ütles, et kontrollikoja üks soovitusi oli, et meil oleks mitmeaastane finantsraamistiku plaan Põhja-Küprose jaoks, seda Kontrollikoda ütles. no ootame ära siis selle suulise muudatusettepaneku ja Äh, proua de, enne kui saadikud selle sõna saavad, Euroopa Komisjoni esindaja, palun, proua de Gucci. <clears throat> suur tänu, et komisjonile sõna andsite ja suur tänu Ahvetile, et oma arvamuse koostasite ja su kõige suuremad tänud raportöörile proua Tšenakole teksti eest. ma arvan, et äh, siin äh, tasuks meenutada, et äh, Küprose-Türgi kogukonna abiprogrammi eesmärgiks on julgustada majandusarengut seal ja eesmärgiks on soodustada saare taasühendamist. ja tähtis on rõhutada, et see äh, abi on Küprose Türgi kogukonnale selleks ja äh, kontrollikoja äh, aruanne oli positiivne ja meie arvates on nad tõesti väga tõeselt hinnanud meie tööd, aga nad on välja töönud ka puudusi ja komisjon juba hakanud nende puudustega ka tegelema. meie oleme oma kodutöö ära teinud nüüd, mis puudutab jätkusuutlikkust, siis siin me arvame, et kontrollikoda täiesti õigesti tõi selle välja tõsise probleemina ja meiegi arvame, et kontrollikoda on ka õigesti ära näidanud need põhjused, eh, miks meil on vajakajäämisi jätkusuutlikkusega ja neid põhjusi on mitmeid ja üks nendest on selles, et jääb vajak ka suutlikkusest ja võimekusest just Küprose-Türgi kogukonna abisaajate hulgas ja sellega tuleb tegeleda. ja teine põhjus äh, on selles, et pro-, rahaliste vahendite prognoositavus on nõrk ja loomulikult on tähtis alati silmas pidada laiemat poliitilist konteksti seda ei tohi sugugi unustada ja samuti on tähtis, et nagu Kontrollikoda ka soovitas meile, et me leiaksime viisi, kuidas äh, nende asjadega tegeleda äh, mitmeaastase finantsraamistiku raames ja samas loomulikult on vaja äh, lahendada Küprose probleem kõikehõlmavalt ja komisjon on juba äh, teinud konkreetseid ettepanekuid selleks. ja loomulikult me oleme tänulikud parlamendile igasuguse toetuse eest selleks, sest äh, meie saame teha küll ettepanekuid, aga me üksinda tulemusi eh, saavut-, ei saavuta, sest meil on vaja ka eelarvepädeva institutsiooni toetust meie tegevusele. nüüd, mis puudutab eesmärkide eh, küsimust, nimelt abimääruse eesmärgid, seda arutati eh, siin teie raporti puhul ja ka mitmetes muudatusettepanekus on see puudutamist leidnud. meie arvates on tähtis see, et kõiki eesmärke hõlmataks kõik need on tähtsad selleks, et jõuda meie töö lõpptulemuseni. kõik need eesmärgid on tähtsad taasühendamise toetamiseks ja sellepärast me toetame, tervitame neid muudatusettepanekuid, mis neid eesmärke kõiki kajastavad. ja tahaksin öelda paar sõna ka eh, mõlema kogukonna projektide kohta. Eh, kui komisjon kaalub oma rahastamisotsuseid, seda kas ja mil määral projekti rahastada, eh, siis me alati võtame arvesse ka seda, kas projekt on küps, kas ta on valmis, kas ta on jätkusuutlik. paraku meil ei ole piisavas koguses kahte kogukonda hõlmavat projekte, me tahaksime neid rohkem näha ja eh, sellepärast me ei saa alati nii palju rahalist toetust välja pakkuda, kui me tahtnuks. ja veel mõned konkreetsed küsimused, näiteks see merevee makestamise eh, tehase projekt. Eh, jah, Kontrollikoda ütleb õigesti, et tegemist on tagasilöögiga programmis ja tegemist on nurjumisega, me oleme kõik seda sama meelt, aga ma tahaksin jagada teiega komisjoni eh, seisukohta, mis on kirjas ka aastaaruandes ja parlamentigi saadeti see, selliseid aruandeid me koostame iga aasta ja me ütlesime, et see konkreetne probleem, programm tõesti eh, oli silmitsi probleemidega, me ei ole kuidagi alahinnanud. Eh, nimelt Türgi armee seadis piirangud eh, aastal kaks tuhat kümme ja siis, ja seda ma tahan rõhutada, pärast seda, kui need piirangud maha võeti, siis peatöövõtja enam ei tahtnud projekti jätkata. ja tahtsin ka veel öelda et eh, need krediidid, mis on eraldatud selle projekti tarvis, eh, ei ole enam saadaval, neid ei kasutatud ära, midagi välja ei makstud ja eh, need krediidid on ka piiratud ajas ja nüüd ei ole nad tõesti enam kasutatavad, nii et kui me nüüd tuleme järeldusele, et on kasulik et selline projekt saaks teostuda või midagi sarnast, siis me loodame, et Euroopa Parlament hakkab ka siis toetama rahaliselt sellist projekti. Eh, no sé si suur tänu. ma ei tea, kas mõni fraktsioon tahab veel midagi eh, tõstatada, aga minu fraktsioonil on eh, sõnasoov ja siis ma esindan oma fraktsiooni seisukohta ja annan omale, endale sõna. kõigepealt ma tahan tänada proua Tšernakot eh, raporti eest. minu fraktsioon toetab kahel käel teie jõupingutusi, eh, mis on suunatud sellega, et Küprose probleem saaks lõpliku lahenduse ja saaks toimuda taasühendamine jah, Küprose Türgi kogukonna liikmed on ka äh, äh, Euroopa Liidu kodanikud ja Türgi okupatsioon on olnud tuhat üheksasaja seitsmekümne neljandast aastast peale ja nelikümmend tuhat Türgi sõdurit on pärast seda okupatsiooni Küprosel, Põhja-Küprosel ja loomulikult on väga raske äh, Euroopa Liidu liikmesriigi seisukohti seal kohaldada. aga Euroopa Liit ja komisjon ei tohi samas mitte ühtegi sammu astuda, mis võiks kuidagi õõnestada Küprose taasühendamist või takistada seda taasühendamist. ma arvan, et et see, mida on ära tehtud, on hea infrastruktuurile, on parandanud elukvaliteeti, aga meie fraktsioon ei usu, et see rahaline abi peaks eh, antama mitmeaastase finantsraamistiku alusel. see on vale signaal, nagu me ei ootaks eh, seda kiiret lahendust, et eh, Küpros saab taas ühendatud ja, ja määrus eh, paneb eh, ka kohustuse eh, seitsmekümne viiele protsendil okupeeritud alal elavatele türklastele kinnisvaraõiguste austamise kohustuse, mis tegelikult kuulub kreeklastele. igatahes me toetame mitmeid kompromissettepanekuid, aga me tahaksime ka osalist häälestamist mõnedes muudatusettepanekutes, nimelt see puudutab just kinnisvaraõiguste austamist mõlema kogukonna poolt. selle kinnisvara probleemi lahendamine saab olema vajalik ja peatähtis selleks, et lahendada Küprose probleem ja et Küpros saaks taas ühineda. igatahes ma tahan tänada proua Tšenakot tehtud töö eest ja ma usun, et me saame toetada äh, kompromisse selle väikese tingimusega, mis ma ütlesin. proua Tšenako, soovite te nüüd lõppsõna öelda? suur aitäh, lugupeetud äh, esimees. ma leian, et arutelu oli igati huvipakkuv. kompromiss muudatusettepanekuid äh, arutati ka igati põhjalikult ja mul on lootust, et me jõuame hääletuse tulemusena selleni, et kiidame heaks tugeva seisukoha kontrollikoja eriaruande kohta ja samuti, et me ei lähe kaugemale sellest äh, valdkonnast, mis meil on siin ette nähtud. mitmeaastase raamistiku puhul komisjon ise ka tunnistab, et äh, sellist võimalust ei ole miski peab olema juba käimas selleks, et äh, edasi minna, aga äh, vee äh, soolasuse vähendamise projekt, mis läbi kukkus, ei ole nii kaugele jõudnud. ja Küprose küsimust me siin ei lahenda ning seetõttu ma olen väga vastu taolisele võimalusele kui meil on juba rahastamine ette nähtud, siis ma ei usu, et see probleemiks oleks. ülejäänu osas aga, nagu ma juba ka enne ütlesin, lugupeetud esimees, see äh, raport tõesti Küprose küsimuse lahendamist üldiselt ei puuduta, samuti mitte otsekaubandust, sellepärast parlament on, äh, lükkas selle viimase juba tagasi selle tulemuseks oleks lihtsalt see, et parlamendisiseselt tekiks vastuolusid ning me ei teeks oma tööd. Votaremos, como ustedes saben, mañana ya eh, eh, el informe. suur tänu. nii et homme me hääletame teie raporti üle, aga nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Eh, nimelt Eh, Euroopa Liidu Egiptuse töörühma koosolek Kairos ja härra Salafranca oli selle kontaktrühma liige ja annangi talle sõna. meid oli viis, kes me olime kaasatud eh, sellesse töösse, mida välispoliitika kõrge esindaja Egiptuses teeb. ja see töörühm jätkab seda, mida on tehtud juba Tuneesias ja Jordaanias, e, lihtsalt Euroopa institutsioonide toetuse sõnum nendele üleminekuprotsessidele, mis käivitusid Araabia kevadega. see on äärmiselt suurt rahulolu pakkuv üritus ja väga hea, et kõrge esindaja e, on kutsunud ka Euroopa Parlamendi saadikud kaasa neid tähtsaid Eh, ülesandeid täitma, meil on muidugi oma agendad, omad ülesanded, aga see näitab, et kõik institutsioonid Euroopa Liidus on ühel meelel, kui kõneks on Araabia kevad. Eh, see on kõrge esindaja ettevõtmine, see oli üsna keerukas ülesanne, eh, volinik Tajani, kes ja Füüle komisjonist, kes vastutavad naabruspoliitika eest ja inim- õiguste eest olid samuti selles delegatsioonis, mitmed ministrid ja riigisekretäridki olid delegatsioonis. näiteks Küprose, Bulgaaria ministrid ja riigisekretärid olid selles töörühmas. peale poliit-, poliitikute olid kaasatud ka üle saja ärimehe Euroopa Liidust. nagu te teate, Egiptus ei vaja mitte ainult toetus poliitiliseks üleminekuks, vaid vajab ka seda, et saaks majandus kasvada ja töökohad püsiksid ja eh, tähtis on taaskäivitada majandus, mis kannatas viimastel aastatel, nii et see oli ka peale poliitilise majandusliku iseloomuga eh, üritus. me kohtusime ka kodanikuühiskonna esindajatega ja mitte ainult organiseeritud kodanikuühiskonna esindajatega, kelle on ametisse nimetanud Egiptuse võimud, vaid ka kodanikuühiskonna esindajatega, kes on valitud välja Euroopa Liidu delegatsiooni poolt Egiptuses. ja eriesindaja ja tema personal äh, olid väga energilised, pidamaks dialoogi mitteametlikult valitud tehtud kodanikuühiskonna esindajatega ja meiegi saime osaleda mõlemas dialoogis, esimeses dialoogis oli äh, ainult roheliste esindaja kohal, sest see päevakord sai väga kiiresti äh, koostatud, aga oli rohkem kodanikuühiskonna esindajat nendel kohtumisel, kus käis volinik Füüle äh, ja ka konstitutsiooniline assambleega kohtusime, nemad praegu koostavad konstitutsiooni ja eh, parlamenti, nagu te teate, alamkoda on laiali saadetud, aga ülemkoja liikmetega me saime eh, kohtuda ja mis puudutab asutatavat, asutatavat kogu konstitutsioonilist assambleed, siis seal on väga äge mõttevahetus praegu käimas et kas šaria peaks olema peamiseks õiguse allikaks tulevikus Egiptuses. kopti vähemuse esindajad ütlesid, et nemad tahavad siin jõuda konsensusele, aga e, e, dialoog oli väga e, elav, oli väga pikk meie kohtumine ja seal me saime käsitleda kõiki meile huvi pakkuvaid teemasid ja see oli tõesti mm, rahuldav mõttevahetus mõlema poole jaoks ja volinik Füülegi osales dialoogis ja härra Lambrinidis, inimõiguste alal eriesindaja, meie endine kolleeg kutsus meid veel õhtul õhtusöögile, kõiki, kes me selles töörühmas dialoogis osalesime ja meiegi olime seal. ja järgmine päev oli väga huvitav intervjuu Egiptuse presidendiga. ja me saime oma seisukohti lühidalt talle tutvustada väga suurel publiku ees. ja me saime kutsuda presidendi meilegi esinema ja ta suhtus sellesse mõttesse, sellesse kutsesse positiivselt. nii palju siis rakkerühma, töörühma poliitilisest tegemisest, aga Tajani juhtis ärimeeste töörühma tööd ja kohtumisi ja sealgi arutati kõiki teemasid, mis meile huvi pakkusid, nagu näiteks erinevate üleminekuprotsesside islamiseerumine oli üks teema, mis oli aktuaalne. peaminister oli samuti kohal ja pidas väga positiivse kõne ja kui nüüd kokku võtta mm, selle töörühma kohtumiste tulemus, siis ma arvan, et see oli Euroopa Liidule väga kasulik. meie saadikud olid kaasatud sellesse kohtumistesse ja me mm, saime etendada väga konstruktiivset, väärikat ja positiivset rolli. ja kui me räägime uutest suhetest Egiptusega, siis me peame mõistma, et tegemist on eh, väga raskete ülesannetega Äh, aga tähtis on nüüd, et meie dialoog oleks pikemale perspektiivile suunatud ja oleks viljakas ja ma arvan, et kui sellised töörühmad lähevad kohale teistessegi riikidesse, siis on see väga positiivne. ja veel üks asi, mille peale peame mõtlema, need on viimaste päevade otsused, peaprokuröri otsus ja need prot-, need meeleavaldused jälle, mis on Tahiriri väljakul toimumas nende volituste vastu, mis president tahab endale võtta ja ähm, välispoliitika kõrge esindaja ütles oma äh, esindaja suu kaudu, et me äh, peame väga tähtsaks võimude lahususe ideed äh, Need olid äh, kohtumiste peamised aspektid ja lõpetuseks Äh, äh, Egiptuse pool ja meie äh, välispoliitika kõrge esindaja leidsid, et tegemist oli väga kasulike protsessidega. meile pakub huvi inimõigused, põhivabadused, vähemuste olukord, keda Egiptuses ei peetagi üldse vähemusteks, väga huvitav. mida kopti esindaja ütles meile, et ennekõike näevad ennast egiptlastena ja alles siis koptidena ja see oli väga huvitav. me kohtusime niivõrd erinevate poliitikutega ja ärimeestega, üle kuuesaja inimesega, kes töötavad väga erinevates valdkondades. ma usun, et tasub tunnustada seda mm, väga huvitavat külaliste koosseisu, kellega me saime kohtuda ja ma usun, et sellised üritused peaksid tulevikuski toimuma härra Neits liberaalidelt, Keiser sotsiaaldemokraatidelt, Sargentini rohelistelt olid delegatsioonis ja ECR-ist härra Karin eh, olid samuti seal ja saavad oma muljetest rääkida. ma tänan, härra Salafranca, meil on juba sõnasoove laekunud. proua Saki perdón. Šake, proua Šake. But... jah, see läks äh, ka otse alguses, aga teist korda te ütlesite mu nime õigesti. jah, ma eh, hindan seda eh,, mida te rääkisite, kolleegid said käia seal, aga nüüd need viimased arengud Egiptuses jah, see töörühm eh, üritab uusi partnerlussuhteid luua, võrdsemaid partnerlussuhteid luua ja näis, et väga lootusrikkad olid need kohtumised, aga see oli ka nagu pinna sondeerimine seal teiselt poolt. nii et kõik abi ja lubadused ja katsed uusi abiprogramme Egiptusele välja arendada tegelikult on seotud põhimõttega rohkem, rohkem, vastu rohkem e, vähemuste austamist, õigusriiki, võimude lahusust, inimõigusi, demokraatlikke vabadusi, kõike seda, mida meie kalliks peame. ja mina olen reageerinud viimastele arengutele e, e, president Mursi võimu haaramine, mis peab ta õigusest kõrgemale äh, seadma, nii et nüüd on see rohkem rohkema vastu põhimõte juba proovile pandud, võib-olla härra Salafranca, teie valgustage meid, mida teie arvate, et kas nüüd on tulnud hetk tõesti olla kindlameelsed ja näidata, mida me siis peame silmas, kui me ütleme, et rohkem rohkema eest. aga tundub, et äh, vastupidine lähenemisviis on vähem vähema eest, sest meie ju pöördume Egiptuse rahva poole, järgmise põlvkonna poole ja tähtis on neile näidata, et kontroll ja tasakaalu eh, põhimõte on midagi, mida ei pea taotlema mm, tänavarahutustega, vaid eh, kõik see peab olema kirjas põhiväärtustel ja olema tagatud kõikidele egiptlastele härra Tän-. ma reedel äh, olin Londonis ja e, esinesin seal diplomaatide ees ja rääkisin Euroopa Parlamendi rollist järelevalve teostamisel e, välisteenistuse e, demokraatliku kontrolli üle ja baroness Ashton oli väga kena, kui ta võttis viis saadikut kaasa ja nõukogu sekretariaadi juht, kes tegeleb välispoliitika koordineerimisega, aastast kaks tuhat kaks äh, juhatas seda koosolekut ja tegemist oli nagu senati koosseisuga, kus me arutasime neid teemasid. igatahes ma tänan Cathy Ashtonit selle algatuse eest. Äh, jah, ja nüüd EBRD ja Euroopa Investeerimispanga mitmeaastane finantseerimine on midagi, mida väga huvi mm, pakkuv teema, mida arutada. aga minu küsimus härra Salafrankale on härra Mursi viimane avaldus, et eh, ta kavatseb haarata diktaatori võimu, et miski ei saa eh, kahtluse alla panna tema määrusi, nii et see on tegelikult diktatuur, mida ta kavandab ja eh, moslemi vennaskond paneb mind muretsema naiste õiguste, kopti kogukonna õiguste eh, pärast. palun kommenteerige seda viimast võimuhaaramist. Eh, jah, eh, enne kui ma annan sõna härra Salafrankale, minagi tahan avaldada muret nende nelja dekreedi pärast, mis käivitasid terve sündmuste jada. see tekitas tõsise konstitutsioonilise probleemi, mida härra Mursi on nüüd välja pakkunud. kui teie kohtusite Konstitutsioonilise Assamblee asutava kogu eh, liikmetega, kas seda nähti juba ette või tuli see täiesti selgest taevast, et president ei andnud üldse seadusandjatele mingit eelinformatsiooni kavandatava kohta? ma tänan, ma olen tänulik saadikutele küsimuste eest, aga ma tahan selgelt öelda, et mina ei tea, miks kõik ja kuidas kõik läks. mina rääkisin sellest, mis töörühma kohtumistel toimus Egiptuses. ma läksin sinna, et kohtuda välisministriga ja presidendiga. nüüd, äh, mis aga juhtus, juhtus pärast seda, kui me olime lahkunud. ma arvan, et kõik siinse komisjoni äh, liikmed saavad kujundada oma seisukoha toimunu osas ja äh, ma usun, et meie siin parlamendis jagame suhtumist toimunusse. kõigepealt ma näen, et härra Tännok on väga õigesti öelnud ka, et eduks oli see, et me olime sellesse töörühma kaasatud. mina ähm, kohtusin Mursikas veel siis, kui ta oli moslemi vennaskonna kandidaat presidendi ametikohale ja äh, peab ütlema, et meil oli eh, üsna pingeline mõttevahetus. meile öeldi, et meie suhtumine Euroopa Liidus on eh, eh, tegelikult olnud ei saa olla objektiivne, sest me olime ju ka toetamas eelmist presidenti äh, Äh, äh, äh, aga me olime seal kohal ja meie välisteenistuse juht, meie kõrge välisesindaja ütles, et meie jaoks on väga tähtis demokraatia selles riigis, kes nüüd on üks tähtsamaid riike, kes on väljunud Araabia kevadest. ja veel Mm, sel eh, tõesti uue naabruspoliitika tähtis põhimõte on, et rohkem, rohkema äh, vastu ja see põhimõte peab kohalduma väga selgelt nendelegi meetmete puhul, mida nüüd härra president Mursi on rakendanud. jah, kohtute sõltumatuse põhimõte, see on midagi, mida demokraat mõistliku ülemineku perioodil tuleb järgida ja tagada ja seda peavad austama, seda põhimõtet kõik institutsioonid. meile öeldi ka väga selgelt, et Asutav Kogu, Konstitutsiooniline Assamblee koostab äh, konstitutsiooni teksti konsensuse põhjal ja üritab võib-olla üldse mitte seda hääletama panna ja siis äh, Eh, kiiresti pannakse konstitutsioon rahvahääletusele ja kui ta on ratifitseeritud, eh, siis toimuvad eh, riigis üldvalimised. üks huvitav asi on veel see, et konstitutsioonil on üleminekusäte ja seal öeldakse, et see mandaat, mis Mursile anti valimistulemusena, on neljaks aastaks pärast seda, kui konstitutsioon on ratifitseeritud ja on toimunud parlamendivalimised, siis ei toimu uusi presidendivalimisi see tähendab seda, et president peab jääma neljaks aastaks ametisse. kui me kohtusime kodanikuühiskonna ja teiste esindajatega, siis saime ehm, selge vastuse neilt ka teie küsimusele, härra Tannok. ja eh, nimelt eh, moslemi vennaskond võitis valimised muuhulgas ka sellepärast, et nemad olid eh, kriminaalkorras karistatud eelmise režiimi ajal ja nemad olid sotsiaalset abi andnud kõikidele ühiskonnakihtidele ja ka nende organiseeritus oli tublisti parem, aga Egiptuse ühiskond praegu eh, järg, jälgib väga tähelepanelikult, kuidas üleminekuprotsessid kulgevad ja peab ütlema, et need protsessid on keerulised ja kui puudub institutsiooniline kude selleks, et kaitsta kodanike õigusi, siis paraku hakatakse moodustama assambleesid ja minnakse tänavale ja niimoodi avaldatakse oma arvamust. ja e, kohtuvõimudki on sellele teele asunud. E, nii et me peame olema väga ettevaatlikud e, oma poliitilises lähenemises siin, mida tegi meie töörühm, me rääkisime <clears throat> Eh, meiepoolse ja kõrge välispoliitika esindaja rääkis otse mm, Egiptuse võimudega ja loomulikult kõrge esindaja üritas arvesse võtta ka mm, erinevate liikmesriikide erinevaid seisukohti, kes olid ministrite kaudu esindatud nendel kohtumistel. ja need põhimõtted, mis peavad olema meie suhete aluseks selle riigiga, on ju selged ja me oleme selles ühel meelel, aga eh, minu järeldus on selline, et liikmesriigid ei saa järeldusi eh, nõuda oma järeldusi nendest sellistest kohtumistest. välispoliitika kõrge esindaja loomulikult üritas väga delikaatselt arvesse võtta liikmesriikide seisukohti, aga äh, üks väga tähtis asi on inimõigused ja usuvabadus. me oleme mitmeid resolutsioone vastu võtnud selle kohta ja naiste olukord ja šaria kui Egiptuse õiguse ainuallikas ja vähemuste õigused on need, mis meile muret valmistavad siin parlamendis. minu fraktsioon on valmis äh, jah Äh, arutama seda muret tekitavat nihet, mis on toimunud. härra Paradei on olnud ka avaldanud oma arvamust. Äh, ta on öelnud, et üleminekuprotsesse peab kaitsma, aga praegu nüüd tundub, et on tulnud nihe võimude koondumise poole ja see on häirekella andnud. ma tänan. suur aitäh, härra Salafranco, aitäh Äh, kogu selle põhjaliku info eest. ja härra Brock nüüd läheb, äh, jätkab äh, juhatamisega ning väike paus Kolleeginnen und Kollegen, darf jetzt austatud äh, kolleegid, läheme nüüd päevakorrapunkti number seitse juurde. see tegeleb olukorraga Gazas ja me peaksime siinkohal süviti minema. me panime punkti päevakorda enne relvarahu, aga nüüd tuleks rääkida aktiivsest olukorrast meil peaks olema igal koosolekul üks tund aega, et rääkida aktuaalsetest teemadest ja palun ka fraktsioonidel teha ettepanekuid äh, vastavate teemade kohta. me kannatame selle all, et meil on tihtipeale päevakorrad äh, kuid ette planeeritud ja me ei saa reageerida aktuaalsetele aruteludele ma usun, et meil peaks olema päevakorras aktuaalsete teemade tund. me ei pea tingimata resolutsiooni koostama, aga oleks oluline arutada konkreetseid teemasid. olukord äh, Gazas on mitmetasandiline resolutsioonis me reageerisime ka sellele küsimusele. me ütlesime oma resolutsioonis, et äh, igal riigil, keda tabavad äh, raketid, on äh, õigus enesekaitsele, aga samas enesekaitse peab olema proportsionaalne praegused võitlused ei kõrvalda konflikti põhjuseid ja oma resolutsioonis eelmisel nädalal me ütlesime, et tuleks käivitada uuesti rahuprotsess. minu arvates on see ka Iisraeli enda huvides. me ei äh, saa lähtuda sellest, et, äh, et Iisrael, et äh, niimoodi sisse piiratuna oma raketitõrjesüsteemi äh, abil ainult äh, suudab edukalt äh, edasi eksisteerida. Egiptuse president Mursi ja Ameerika Ühendriikide välisminister Hillary Clinton aitasid kaasa relvarahu sõlmimisele. loomulikult selle sammu taga olid ehk president Mursi sisepoliitilised kaalutlused jõuda absoluutse võimuni varsti ja kui nüüd äh, vaadata, millised on äh, seal piirkonnas üldiselt äh, olud, Jordaania on destabiliseerunud põgenike voolu tõttu palju räägitakse sellest, et äh, Süüria põgenikud on läinud äh, Türki, aga neid on kaks korda nii palju Jordaanias riigis, mis äh, majanduslikel ja humanitaarpõhjustel tuleb selle probleemiga hulga vähem toime kui Türgi. ja see omakorda toob endaga kaasa kogu piirkonna ja Jordaania võimulolijate võimu destabiliseerumise Jordaania on olnud riik, kes on alati tegutsenud äh, mõõdukalt, aga nüüd võime me olla silmitsi uute arengutega lähtuvalt sellest, mis äh, saab Süüriast. siinkohal on täheldatav, et ähm, Egiptuse ja Jordaania sisepoliitikast äh, lähtuvalt on järjest keerulisem rakendada seda, mida me ütlesime oma resolutsioonis, ehk et rahvusvaheline üldsus peaks takistama relvade sissevedu Gazasse. selle ülesande täitmine muutub järjest keerulisemaks, ka eelmise Gaza kriisi ajal oli tulemus suhteliselt äh, nõrk ja nüüd Iisrael omalt poolt ütleb, et äh, rahvusvaheline üldsus ei ole võimeline lõpetama relvade vedu ei Hamasile kaasas ega Hezbollale Liibanonis. ja need, äh, kes on karmima joone pooldajad, domineerivad siis Iisraelis ja rahuprotsess ei edene. teema loomulikult saab olema Iisraeli valimiste keskmes ja seal äh, on äh, raske oodata julgeid samme rahuprotsessi suunas. samas arenevad edasi äh, Iisraeli asunduspoliitika viljad, see hõlmab ka Ida-Jeruusalemma ja selle kõigega on ka seotud äh, loomulikult äh, Iraan ja tema seosed äh, Hamasi ja Hezbollaga. see Iraani Hezbollah Hamasi võrgustik toob mängu Katari ja Saudi Araabia tegevuse, ma ei tea, kas see toob endaga kaasa just demokraatliku arengu pigem äh, mitte, sellepärast et äh, nendest äh, riikidest toetatakse pigem fundamentaliste. nii et meil on siin tegemist olukorraga, mis muutub järjest enam rahutust, rahutust tekitavaks. Euroopa Liit et äh, ei ole piisavalt äh, tegutsemisvõimeline kogu selle protsessi äh, juures. härra Abbas taotleb mitte riigi staatust ÜRO-s, aga ei ole näha, kas kõik liikmesriigid seda toetaksid ja on küsimärgi all, kas me oleme kvartetis äh, usaldusväärseks rahuläbirääkijaks nii ühe kui ka teise poole arvates. nüüd aprillist äh, kaks tuhat üksteist äh, kuni praeguste mm, viimaste USA valimisteni USA-l puudus Lähis-Ida poliitika ja põhimõtteliselt Lady Ashton äh, tegutses seal Euroopa Liidu poolt äh, üksinda. ÜRO andis äh, ka omapoolse panuse ning ka meie, kes me olime oma delegatsiooniga Kairos esindatud, nii et üldiselt on tegemist väga problemaatilise arenguga ja ükskõik äh, kumba poolt äh, toetada, mõlema jaoks on olukord ebarahuldav. Iisraeli poolt vaadatuna tahaksin ma öelda, et äh, seal võivad toimuda teatavad psühholoogilised muutused. Hamas ja Hezbollah võivad oma rakettidega tabada varsti ka Jeruusalemma ja Tel Avivi. ja kui nad äh, nii kaugele jõuavad, siis äh, tekib äh, täielik ebakindlus, lapsed ei saa enam kooli minna, vanemad ei julge neid kooli saata. siis see mõjutab kogu riigi elanikkonda. see isiklik ebakindlus hakkab siis mõjutama kõiki perekondi ja see omakorda toob kaasa destabiliseerumise Iisraelis ja nad äh, hakkavad meilgi rohkem äh, keskenduma äh, sellele müüripõhisele mõtlemisele ehk siis enda ümberkaitse müüri rajamisele ja see on väga ohtlik areng. ja meil peaks olema arvamusvahetus antud teemal mis ähm, eelneks äh, võimalikule ambitsioonikale resolutsioonile. suur tänu! ja härra Watson saab sõna. Lord Watson. Lord Watson. Chairman, no <laughs> äh, ei, ei. meil on tegemist äh, mitte valitud kojaga äh, lordide koja näol, kus ma ei tahaks olla, aga äh, jah, praeguse olukorraga Gaza sektoris. sada viiskümmend inimest on surma saanud Palestiina poole peal viimase paari nädalaga ning Ahmad Jabari Hamasi ainus liige, kes sai hukka, tapeti esimestel päevadel. nii et tekib küsimus, kas tõesti mingitki õigustust on sellisele üldisele pommitamisele. ÜRO mitteametlikus raportis mõnda aega tagasi kirjeldati Gaza sektorit kui eh, elavat põrgut. Neil ei ole juurdepääsu toidule ega muule eluks vajalikule, reisimisvabadust ei ole, luba on vaja kõigeks, Iisraeli võimudelt ja viimastel päevadel on rünnatud eh, tsiviilelanikke ja lisaks sellele on pommitatud ka öösiti. üks koma seitse miljonit inimest, kes elavad selles juba vägagi kitsas ja ülerahvastatud piirkonnas, peavad nüüd ka oma elu eest kartma ma ei tea, kas midagigi võiks õigustada taolist inimväärikuse rikkumist. Hamasi see hävitanud ei ole, võib-olla isegi vastupidi, on see muutnud Hamasi tugevamaks või muudab Hamasi tugevamaks pikas perspektiivis. Euroopa Liiduna me ei saa eirata ka seda, et meie oleme läbi kukkunud, ameeriklased samuti ei ole suutnud edusamme teha kahe riigi lahenduseni jõudmisel, mis võiks endaga kaasa tuua püsiva rahu. tundub, et president Obama üritab praegu väga vähe midagi ette võtta. ja ei saa väita, et ka kõrge esindaja jõupingutused eh, kuidagi kajastaksid seda, kuivõrd suuri jõupingutusi meie teeme tegemist on olukorraga, kus äh, Iisraeli kaitseväed kasutavad ameeriklaste poolt äh, antud äh, vahendeid selleks, et hävitada Palestiina kaitsestruktuure, mida on rahastatud Euroopa Liidu rahadega. tegemist on niisugune proksisõjaga nüüd peaaegu Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Liidu vahel. aga nüüd on asi selles, et äh, see on muutumas ohtlikuks ka Iisraelile, sellepärast et äh, Gaza sektori äh, elanikkonna seos frustratsioon kasvab, aga ka üldisemalt Araabia maailmas. ja üha enam mõistetakse ka hukka seda, mida Iisrael teeb mujal maa- ja seda mõistab hukka muu maailm ja seega on neil üha vähem toetust ja see tekitab äh, probleeme araabia vähemustega, kes elavad Iisraeli riigis endas. Iisraeli kaitse-eelarve, hiljuti lugesin, on neli korda suurem kui äh, tema nelja araabia riigist naabri oma kokku. aga ma usun, et Iisrael leiab nagu Napoleongi, et ükskõik kui palju kulutad, sellest ei piisa, kui äh, tingimusi rahu jaoks ei ole vaim on tugevam mõõgast. aga olukord ei ole ohtlik mitte ainult Iisraeli jaoks, vaid ka Euroopa Liidu jaoks. seda seetõttu, et üha enam Araabia kevadest pihta oleme me üritanud uusi äh, suhteid sõlmida teiste riikidega selles piirkonnas. probleemiks paljudel juhtudel seoses sellega äh, on see, et me toetame Iisraeli, aga ei, me ei ole suutnud toetada piisavalt kiire lahenduse leidmist. seega on väga keerukas meil luua ka neid suhteid riikidega, mida me vajame. ma usun seega, lugupeetud esimees, et me peaksime üles kutsuma oma kõrget esindajat koheselt asuma arutlema äh, uue Ameerika Ühendriikide kaitsesekretäriga olukorda, seda, mis siis saab, kui ameeriklased midagi ei tee, kui nad jätavad asjad nii, nagu nad on kas sellisel juhul oleks vaja uut Euroopa Liidu poolset algatust, mille eesmärgiks oleks äh, tagada püsiv rahu ja teha lõpp äh, täiesti šokeerivale vaenutegevusele, äh, mis viimastel aastatel on sevinud? Salafranca. Salafranca. Gracias, señor presidente. Yo creo que ha introducido. suur aitäh, lugupeetud esimees Te tõesti tutvustatasite olukorda väga hästi kaasasektoris. ning samuti me teame, et eelmisel nädalal me kiitsime heaks ka resolutsiooni. nagu Watson ütles, on ilmselge eh, see, mis praegu toimub. ma kahetsen väga, et ma ei saanud kohal viibida eelmise punkti arutlemisel Euroopa Liidu poolt tehtud järeldused olid küll positiivsed, aga ma olen nõus teiega, et kaasasektoris ei ole Euroopa Liit oma rolli mänginud ikkagi. ja ma usun, et me oleksime võinud äh, president Morsiga neid küsimusi arutada, aga Euroopa Liidu Egiptuse rakkerühmas on äh, valitsuse liikmeid, kolm Egiptuse esindajat olid ka kohal. ja nagu ma ütlesin, seetõttu oli meie dialoog väga kõrgetasemeline. riigisekretär Hillary Clinton äh, äh, tuli kiirelt kohale idast ja Äh, siis äh, astus kontakti erinevate osapooltega, Egiptus on ka oma juhi rolli jälle kätte võitnud piirkonnas, Euroopa Liit äh, endiselt toetab tuhandete eurodega rahuprotsessi, aga me ei ole ikkagi jõudnud veel selleni, et suudaksime poliitiliselt piisavalt mõju avaldada Äh, sellist mõju, mis me väärime, mis meil peaks olema. ma olen kindel, et ka kvartett oleks suutnud sellist rolli mängida, nagu me lootsime. olukord oleks võinud olla veelgi hullem. Araabia kevad on nüüd läbi e, ja oleks võinud varju heita rahuprotsessile. on ka tõsi, et äh, president Obama kõne, kui ta ametisse asus, näitas, et ta lubab et Ameerika Ühendriigid osalevad rohkem. olukord oleks olnud veelgi hullem, Iraanil oleks võinud olla tuumarelvi ja ta oleks võinud äh, Hamassile appi minna. kui ei oleks valimisi olnud tulemas, siis sellisel juhul viimast, nagu me nägime ja kui ka ei oleks olnud teatud algatusi, ka Prantsuse minister äh, viibis kohal. Venemaa ähvardas ka ÜRO Julgeolekunõukogus. meie seas viibib ka välisesinduse äh, esindaja ja ma tahaksin küsida Äh, midagi, mis läheb kokku ka sellega, mida ütles meie esimees. sellel nädalal otsus võetakse vastu Peaassambleel Palestiina tunnustamise kohta uue staatusega organisatsioonis ja meil on olnud võimalus seda ka muudel juhtudel arutada, ma usun, et see oleks kahjuks meie kuvandile pärast niivõrd äh, tublit tööd Kairos väga kahju oleks, kui me ei suudaks nüüd ühist seisukohta välja kujundada, eh, mis võimaldaks tagada selle, et ka meid võetakse kuulda konfliktis. praegu meid käsitleks seal kui pun-, rahvusvahelist punast risti praegu. igastahes see teema on oluline ja tähtis. me peame oma jõud koondama ja me peame tõesti tagama, et kõrge esindaja ka tegutseks selle nimel, et Euroopa Liit täidaks oma rolli ja tegutseks. et me toetaksime küll rahaliselt jah, aga lisaks sellele on vaja ka, et me suudaksime oma äh, ennast äh, äh, enda häält kuuldavaks teha ka kaubandusvaates ja nii edasi tundub, et liikmesriigid hääletavad väga erinevalt. see on meid juba varemgi äh, kahjustanud, välisesindus, välisteenistus võiks selgitada, mis on tehtud selleks, et me suudaksime rollid täita ning et meil oleks ka ühine seisukoht. komisjoni president ütles, et me peame mõõdukaid toetama ning neid ka abistama, aitäh! suur aitäh, härra Kabritši viibib täna siin ja võib-olla nüüd peaks talle sõna andma ja siis teised saavad ka arvestada sellega, mis ta ütleb. palun, härra Kabritši. aitäh, lugupeetud esimees aitäh ka härra Salafrancole. iga kord, eh, kui me kokku puutume, siis ta esitab mulle just kõige raskemad küsimused, aga tahaksin teha kolm lühikest märkust välistalituse, välisteenistuse nimel. esmalt muidugi me võime kahetseda seda, et Euroopa Liit ei ole võib-olla väga nähtaval kohal olnud, aga ma usun, et proua Ashton ei ole siiski jõupingutusi kokku hoidnud, ta on olnud kontaktis kõikide osapooltega, Egiptusega, ameeriklastega, Araabia liigaga, nii et äh, tahtsin lihtsalt ütelda, et tõesti Euroopa Liidu välispoliitikal on omad piirid, see sõltub üldisest olukorrast, aga mitte niivõrd äh, välisteenistuse heast tahtest või soovist tegutseda. aga võttes arvesse, mis oli võimalik, tehti maksimum selles äh, faasis ja see viis äh, siis äh, relvarahuni. ma ei tahaks midagi lisada sellele analüüsile, mis härra esimees ja te ise tegite ja mis tegi ka härra Vootsam, ma usun, et see on kõik väga selge ja ma arvan, et me ka teame, mis on selle taga aga tahtsin võib-olla teha ühe märkuse siiski selle kohta, et me peaksime üritama kasutada ära praegust võimalust. esile on kerkinud mõningad uued elemendid ja relvarahu peaks eh, viima ka selleni, et lõpuks ometi avatakse Gaza sektor. Te teate, kuivõrd palju me oleme rõhku pannud sellele, et eh, Gaza sektori äh, blokaad on äh, täiesti vastuvõetamatu, me oleme selle ka korduvalt hukka mõistnud. ma arvan, et me peaksime vaatama ja me juba teeme seda, kuidas oleks võimalik äh, Euroopa Liidul sekkuda ja kuidas me saaksime muuta ennast kasulikuks ja kuidas oleks võimalik äh, kaasa aidata kokkuleppe sõlmimisele, mis puudutaks äh, kaasasektori avamist ning äh, nende majanduse jalule aitamist võimalikult kiiresti. samas tuleb muidugi ka arvestada Iisraeli muredega turvalisuse küsimustes. see oli minu teine märkus, sellepärast et on selge, ja nägime ka nõukogu parlamendi järeldusi, aga ma usun, et me peaksime võib-olla juba praegu, kui võimalik, positiivselt edasi liikuma ning me peaksime ära kasutama neid võimalusi, mis see uus olukord meile pakub. kolmandaks tahaksin tulla selle juurde, mida ütles härra Salafranca. minu jaoks oleks võib-olla kõige lihtsam ütelda, et välisteenistus ei hääleta ÜRO-s, vaid liikmesriigid. nii et me oleksime nagu nende käes, aga ei. ma usun, et juba mõnda aega oleme me osalenud koos liikmesriikidega erinevates aruteludes. eelviimasele Välisasjade Nõukogule proua Ashton selle küsimusega tõstatas ta muidugi ei nõudnud, et kõik ütleksid kohe välja, mis nad arvavad, kas tuleb hääletada poolt või vastu. aga ta pani rõhku sellele, et tuleb omavahel tööd koordineerida eh, ka parteide, fraktsioonide vahel selleks, et välja töötada ühine seisukoht. seda seepärast, et eh, järgmisel päeval pärast hääletust eh, Euroopa Liidu poolne kaal väheneks, kui meie seisukohad on vastuolulised seega kontaktid on loodud, äh, arutelud käivad selle üle, kuidas Euroopa Liit hääletusel äh, nädala lõpus äh, toimib. homme-ülehomme need arutelud veel aset leiavad, igastahes ma võin omalt poolt veel kinnitada, et tegemist on küsimusega, millega me pidevalt tegeleme. me üritame leida ühist seisukohta, aga keerukas see olema saab aga lähitundidel siis näeme, kas suudame liikmesriikide vahel ühele nõule jõuda, aitäh. proua Koomes, suur aitäh ka, mina tahaksin tänada teid selle eest, kuivõrd tasakaalustatult te probleemid esile tõite. üritan teha lühidalt, minu fraktsioon leiab, et meie seisukohad on põhimõtteliselt kajastust leidnud eelmisel nädalal heaks kiidetud resolutsioonis. me olime eriti rahul sellega, et esmakordselt parlament ütles väga selgelt välja, et ta toetab seda, et Palestiinal on vaja oma riiki. ma usun, et nõukogu ka toetab seda, mis parlament niivõrd selge enamusega soovitab. meile valmistab nagu kõikidele teistelegi suurt muret praegune olukord, mitte ainult see, et konflikt üha tõsisemaks muutub, võib-olla relvarahuga nüüd õnnestub sellele lõpp teha, loodetavasti see jääb püsima. aga meile valmistab tohutut muret ka see surve, millel Palestiina rahvas äh, Gaza sektoris äh, elab, tegemist on äh, vabaõhuvanglaga nii-öelda. seda survet tuntakse ka lääne kaldal ja asundused on Iisraeli-poolne rünnak ja see jällegi suurendab äh, alandatust. meie mureks on muidugi Iisraeli turvalisus, me ei usu, et i-, nii nagu Iisrael praegu toimib, äh, saaks ta oma julgeolekut parandada vastupidiselt ja seda eelkõige seetõttu, et, et õhkkond on äh, halvenenud, keskkond on halvenenud ka konflikti tõttu Süürias, Araabia kevade tõttu. Äh, küsimus ei olnud Iisraeli-Palestiina konfliktis siin, aga äh, ka teised Araabia kevade riigid võivad sekkuda. ja hiljuti Gaza piirkonnas olukorra hal-, aset leidnud olukorra halvenemine võib ka sellele veel kaasa aidata. ma usun, et kui me muudame prioriteetseks sellele, et Palestiinale tuleb äh, et Palestiina omariiklust tuleb toetada ja ka staatuse äh, hääletamist tuleb toetada ÜRO-s. Äh, tõepoolest, välisteenistus ei hääleta, aga välisteenistus ja proua Ashton võivad ja saavad koondada liikmesriike ja neid selles suunas suunata toimima. ma loodan väga, et proua Ashton oma jõupingutusi siin kokku ei hoia ja et ta igale liikmesriigile selgitab, milline on tema vastutus. seda seetõttu, et see on tõesti äärmiselt oluline. oluline on, et tekiks taas äh, sobilik äh, keskkond äh, toimiva rahuprotsessi algatamiseks uuesti me teame, et Ameerika Ühendriigid on natukene eemale tõmbunud, olgugi et tõesti relvarahu saavutati täna USA-le. me teame, et äh, president Obama äh, oli telefoni, äh, tal oli telefonivestlusi, Hillary Clinton viibis kohal ning seetõttu ka täiesti õigustatult Ameerika Ühendriigid siin kasutavad ära seda, et äh, just neid tänatakse selge tegevuse eest. veel üks äh, oluline aspekt ja millele loodetavasti te tähelepanu pöörate ning mille osas te ka liidri rolli võtate, sellepärast et Ameerika Ühendriikidel oleks keerukam midagi teha uue režiimi, Obama režiimiga küsimuseks on äh, tuumarelvavaba mm, Lähis-Ida. teame, et Iraaniga on probleeme, aga see on seotud ka konkreetsete arengutega, mis praegu aset leiavad. mulle, minus tekitas äh, muret äh, drooni ülelennutamine hiljuti ma arvan, et me ei peaks alahindama selle olulisust ja seda, mida see tuleviku jaoks tähendab. usun, et igaühe huvides ja mitte ainult eh, esma, eelkõige Iisraeli, vaid Palestiina, palestiinlaste ja kõikide teiste piirkonna riikide huvides ja ka Euroopa Liidu huvides. et me suudame tagada selle, et Lähis-Idas tuumarelvi ei ole alternatiivne olukord oleks täiesti kontrollimatu võib-olla, ükskõik kui palju jõupingutusi me ka läbirääkimistel Iraaniga teeme. seega kokkuvõtteks lihtsalt ütleksin, et jah, kuuls-, kuulasin huviga seda, mida Graham Watson ütles ja ma arvan, et Euroopa Liit peab toimima vastavalt omaenda huvidele me ei pea ilmtingimata paluma Ameerika Ühendriikidel toimida. me teame, et neil on oma loogika, omad suhted äh, kahe partei vahel. või vabandust, neil on omad suhe, suhted osapooltega, nii et ükskõik, mis ka ei juhtu, nende seisukohad on mõneti erinevad. meie aga oleme naabri, naabruskonnas ning meie huvides on otseselt see, et olukord ei halveneks me peaksime seega tegema kõik selleks, et rahuprotsess jõuaks äh, tegelike tulemusteni ja mitte ei lõpeks nii, nagu viimastel aastatel ikka, aitäh. suur tänu, esimees, väga palju on öeldud äh, eelmisel nädalal Strasbourgis ja ka täna. mina tahaksin tänada Ameerika Ühendriike ja Egiptust äh, relvarahu sõlmimise vahendamise eest, aga kus oli äh, Euroopa Liit tundub, et kvartett on täiesti äh, surnud ja tahaksin tänada ka peaminister Benjamin Netanyahut, äh, kes jäi nõusse. see otsus oli väga ebapopulaarne tema parteis enne valimisi. paljud äh, Likudis ja mujal olid eriarvamusel, nad mõtlesid, et peaks sisenema Gazasse ja selle rakettide väljatulistamise küsimuses lõplikult äh, ära lahendama ja me ju peame arvestama sellega, et Iisrael tõmbus Gazast välja paar aastat tagasi ja ma hoiatasin, et äh, sellest Gazast äh, tuleb siis seal terroristide paradiis, ta sulges seal ka oma asundused. minul on teatavad mured, et äh, relvarahu või äh, vaherahu, kuidas iganes seda araabia keeles kutsutakse, ei ähm, ole Hamasi seisukohast mitte lõplik, vaid see annab neile võimaluse osta uusi relvi ja ennast ümber grupeerida. aga ma olen nõus äh, äh, Sir Graham ja Anna Gomesiga selles osas, et Obamal on nüüd teisel ametiajal võimalus võtta kõik kokku ja teha kõik selleks, et saavutataks kahe riigi lahendus, mitte kolme riigi lahendus, kus Gaza jääb terroristide kätte. Grahamil on täiesti õigus, et olukord Gazas on äh, kohutav, aga kõik ei ole seotud äh, Iisraeli blokaadiga. näiteks äh, Küprose minister ütles, et Hamas viis Gazas läbi seitse hukkamist äh, kümme päeva tagasi. keegi siin ei äh, ole mõistnud seda hukka ja ei ole taotlenud kiireloomulist äh, resolutsiooni selles küsimuses, nii et silm pigistatakse kinni selles osas, mida teeb Hamasi režiim Gazas oma inimeste suhtes esimees äh, Brock äh, mainis Süüriat ja see on samuti ääretult äh, sügav sünge probleem, nüüd on jõutud seal teatavasse patiseisu, kus tsiviilelanikkond kannatab edasi ja kuidas see väl-, nüüd ära lahendatakse, seda ma ei tea ja kes lahenduse leiab, see küll väärib Nobeli rahuauhinda palju rohkem kui Euroopa Liit, kes selle juba sai. härra Sivjetš. tänan. sooviksin ka liituda aruteludega, ei taha korrata üle seda, mida juba öeldi, aga tulen tagasi selle juurde, mida ütles eelkõneleja. kasutan nii-öelda tema keelt. Te ütlesite, et Gaza sektor on vangla ja kui see on vangla, siis Hamas on ju vangivalvuriks see on selline valvur, kes äh, ei äh, hooli tsiviilelanikkonna kaitsmisest ja põhimõtteliselt äh, koolide territooriumilt lastakse seal välja rakette Iisraeli poole. Hamas ütleb, et tuleb lõpetada Gaza sektori blokaad, sellepärast et toiduaineid on vähe aga selle asemel, et rakette smugeldada, tuleks võib-olla leiba smugeldada ja selle asemel, et importida Iraanist rakette, tasuks võib-olla importida siis toiduaineid. tahaksin siinkohal toonitada, et me ei peaks äh, siin tegelema propaganda või demagoogiaga, aga tuleks paika panna siiski Euroopa Liidu seisukoht äh, selles teemas. poliitika millele on kulutatud palju raha ehk siis rahutagamispoliitikal ei äh, ole enam. Euroopa Liit ei olnud oma ülesannete kõrgusel. Hamasil läks äh, vaja ainult nelja aastat pärast aastat kaks tuhat kaheksa, et ennast ümber struktureerida ja koordineeritult Iisraeli rünnata. kasutati uusimaid äh, keskpika maa rakette, mis olid pärit äh, loomulikult Iraanist, nii et äh, Lähis-Ida stabiilsust äh, ei osusta mitte tuumarelv, mis ühel riigil vähemalt juba olemas on, vaid akuutsem oht on pärit nendest rakettidest, mida Gaza sektoris tulitatakse Iisraeli suunas. kas Euroopa Liit tahab selle probleemiga tegeleda või mitte? ja siis veel üks küsimus. me oleme kontaktis äh, egiptlastega ja tekib küsimus, et kas me toetame presidendi poliitikat seal, kas me ütleme välja otse kõik äh, Hamasi poliitika kohta, milline ta tegelikult on. praegu räägitakse Hamasist kohasti kui vabadusvõitlejatest, nagu äh, tegeleksid nad seal mingite lasteaia teemadega, aga tegelikult on tegemist militaarse terroristliku organisatsiooniga. ja see sõda muudab äh, olukorda Lähis-Idas. Hamasil on äh, teistsugune tähendus, kui me seni oleme mõistnud, Egiptus, Iraan, kõik mängivad teistsugust rolli, aga meie oleme naiivsed, meie oleme lausa lollid, ma ütleksin Euroopa Liit usub või paistab uskuvat, et ta ei saa mitte mingisugust mõju avaldada. suur tänu! härra Maier, palun! tänan, esimees! minu fraktsioon on teadlik äh, sellest, et relvarahu võib äh, olla võimaluseks leida lõplik lahendus, aga tegemist võib olla ka ooteajaga, kuni äh, jälle süttib äh, sõjaleek. minu fraktsioon on arvamusel, et kindlasti tuleks luua Palestiina riik, mingisugust muud lahendust ei ole. meil on äh, suur probleem selles osas, kuidas Iisraeli valitsus äh, tegutseb karistamatult, paneb toime sõjakuritegusid, ei pea kinni ÜRO resolutsioonidest ega inimõiguste hartast, ei pea kinni kahepoolsetest äh, kokkulepetest, nagu äh, näiteks teekaardist, mis peaks viima Palestiina riigi loomiseni. selline karistamatus nagu me ka nüüd äh, täheldasime, see karistamatus äh, seisneb ka illegaalses Gaza sektori äh, blokeerimises. Iisraeli valitsuse seisukoht on üksmeelne ja ka Ameerika Ühendriikide president Obama ütles mais kaks tuhat üksteist, et ta on Palestiina riigi loomise poolt tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piirides, aga Netanyahu reageeris sellele kohe vastupidiselt. me peame saatma selge signaali omalt poolt, et ei ole aktsepteeritav Palestiina riigi loomise edasilükkamine meil on võimalus hääletada Palestiina riigi loomise poolt ja meil on võimalik hääletada ka selle poolt, et Palestiinat äh, tunnustataks iseseisva riigina ja et ta saaks osaks ÜRO Peaassambleest. ka ääretult kurb äh, on tõdeda et, et nelikümmend üheksa protsenti küsitletud iisraellastest ei olnud selles konfliktis relvarahu sõlmimise poolt, nii et ollakse tugevalt äh, Palestiina riigi vastu. tundub, et äh, esinevad teatavad kõhklused tundub, et Iisraeli avalikkus soovib midagi muud. ja tulles nüüd tagasi selle juurde, mida ütles proua Gomes, siis äh, hädavajalik on äh, mitte ainult see konkreetne konflikt äh, lõpetada, vaid äh, oluline on maha rahustada kogu see piirkond ja lõpetada kogu see küünilisus, seal räägitakse palju Iraanist, mis kõik võimalused on seal tuuma energia, tuumarelvadega seoses tuumarelva leviku tõkestamise leping ja Iisraeli poolne sellest mitte kinnipidamine piirkonna tuumarelvatustamine on äh, ääretult oluline meie fraktsiooni arvates. me peaksime rahvusvahelisel tasandil kindlasti töötama selles suunas, et äh, loodaks Palestiina riik tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piirides ja loodetavasti ÜRO Peaassamblee saadab selles osas ka järgmisel neljapäeval selge signaali välja ja kui Palestiina saab ÜRO vaatlejariigiks, siis see oleks kindlasti kasuks Palestiina riigi loomisel. suur tänu, kas on veel sõnasoovijaid? ei ole? siis ma tänan selle esimese arvamuste vahetuse eest, aga me peaks üritama tõesti vaadata laiemalt äh, edaspidi kogu seda piirkonda ja mitte keskenduma ainult Gaza sektorile. härra Maier ja proua Gomes, teie mainisite siin teatavaid teemasid ja ma tahaksin siinkohal öelda, et ma ise olin Iisraelis äh, ajal, kui äh, minu asukoha suunas äh, ka lendas rakett ja kui nüüd vaadata, et kümne aasta jooksul on siin äh, kümme tuhat raketti Iisraeli poole teele saadetud ja lapsed äh, peavad olema kaitsepunkrites, siis me ei saa vaadata asja ühepoolselt, me ei saa toetada Hamasi arvestamata neid fakte Iisrael kahtlemata teeb asundustega valet poliitikat, aga sellegipoolest tal on äh, õigus äh, enesekaitsele. loomulikult ma toetan ka tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piire, aga üks asi siin viib äh, teiseni ja mõlemad pooled peavad vägivalla kasutamise lõpetama teiste inimeste pihta tulistamine ei oma mitte mingisugust äh, moraalset äh, kvaliteeti. ja siinkohal ei peaks me rääkima ainult äh, Palestiina ohvritest, vaid kui me tahame probleemi lahendada tsiviilisikute huvides mõlemal poolel, siis me peame olema õiglased ja õigluse juurde kuulub see, et me arvestame teise poole olukorraga, mida peab siis tegema Iisraeli peaminister, kui tema riigi suunas aastaid tulistatakse rakette, ta ei saa ju jääda tegevusetuks. osad külad on Gaza piirist paarikümne kilomeetri kaugusel ainult ja ma ei kujuta ette, et ma elaksin seal mõnes külas, mis iga päev äh, sisuliselt võib mõne raketiga pihta saada. nii et äh, mõlemad pooled äh, peavad looma tingimused, mis lõpetavad vägivalla ja siis saab edasi liikuda läbirääkimistega nii et äh, suur tänu kõigile, soovin teile ilusat õhtut ja kohtume homme!